meil on väga tihe päevakava, seega alustagem kohe. palun astu, asuge oma kohtadele. nagu ikka, kantakse meie koosolekut ka internetis üle, nii et ärge unustage seda, kui te kõnelete. esimene päevakorrapunkt, päevakorra kinnitamine. kas kellelgi on muudatusettepanekuid päevakorrale? me loodame kaks päevakorrapunkti kuulamise ja proua Kreeli raporti ära vahetada, seda ei ole veel küll tehtud, aga olge selleks igaks juhuks valmis. kui rohkem kommentaare ei ole, läheksin edasi päevakorrapunkt kahe juurde, juhataja teadaanded, mul on paar teadaannet. kõigepealt, nagu te teate, toimus mitteametlik ühtekuuluvuse eest vastutavate ministrite kohtumine kahekümne teisel ja kolmandal novembril Liežis. mina osalesin seal samuti komisjoni esinaisena, samuti oli meil seal Lambert van Nistelrooy. üks peamine küsimus arutlusel seal oli ühtekuuluvuspoliitika tulevik ja eriti selle seos Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiaga samuti ühtekuuluvuspoliitika reform, nagu see on kirja pandud viiendas ühtekuuluvusraportis, ning samuti tingimuslikkuse aspektid ühtekuuluvuspoliitikas. mõlemad minu kõned saadeti ka teile juba ning kohe pärast koosolekut saatsime teile laiali ka selle koosoleku järeldused. minu arvates peegeldavad need järeldused väga hästi meie ees seisvaid väljakutseid. ja soovitan kõigile, kes seda veel teinud ei ole, need järeldused ka läbi lugeda. teine teade on seotud koordinaatorite koosolekuga, mis toimus Strasbourgis kahekümne neljandal novembril. see oli oluline koosolek, sest me otsustasime eraldada lisapunkte fraktsioonidele koordinaatorid otsustasid igale regi komisjoni liikmele kaks lisapunkti anda. seda toetasid sotsiaaldemokraadid, Rahvapartei ja ALDE. vastu olid kuue ja roheliste ko kolleegid. rohelised olid vastu ja ütlesid, et nende arvates muudetakse nii tonti reeglit. me veel uurime seda küsimust, kuid enamus arvas, et rikkumist ei ole. siis toimus koosolek ka kolmekümnendal novembril, kus tõstatati Lambert van Nistelrooy poolt küsimus selle kohta, kuidas me rakendame reeglit viiskümmend üks romide küsimuse arvamuse koostamisel libekomisjonile. see pandi ka koosoleku protokolli kirja ning samuti arutati arvamuste ja raportite jagamist, eriti mis puudutab ühtse põllumajanduspoliitika reformi, võttes arvesse kakskümmend kakskümmend strateegiat vastavalt komisjoni teatisele. see raport anti Rahvaparteile. siis arutasime ka, me ka, mis ootab meid ees pärast kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat õigusloomelisel frondil ja me tõstatasime volinik Haani ka kohtudes kaks eraldi küsimust, kõigepealt ühtekuuluvusfondi reform ja teiseks täna küsime ka volinikult kas on vaja parlamendi ja komisjoni poolt võtta vastu ühtne strateegiline raamistik. siis räägiti liikmesriikide parlamentidega kohtumisest järgmisel aastal, koordinaatorid leppisid kokku, et regikomisjon sellise koosolekuga korraldab. nüüd peavad koordinaatorid otsustama, millal täpselt. samuti leppisime me kokku korraldada kolm minikuulamist järgmisel aastal, üks puudutab soolist võrdõiguslikkust ühtekuuluvuspoliitikas teine regionaalpoliitikat väljaspool Euroopa Liitu ja kolmas koostööd välispiiridel naaberriikidega ja finantsinstrument äh, ja sellega seotud finantsinstrumendid. see puudutab siis kandi-, ka kandidaatriike ja ühtekuuluvuspoliitika rolle, rolli nendega suheldes Need minikuulamised toimuvad järgmisel aastal niipea, kui meile selleks aega antakse. samuti arutasime me välisuuringute koostamist kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, lepiti kokku, et soovitakse läbi viia uuring makromajanduslike sanktsioonide kohta ühtekuuluvuspoliitikas vastavalt institutsioonide vahelisele raamlepingule. sest sellel on omad, ka, ka omad institutsionaalsed mõjud. nii palju me siis koordinaatorite koosolekul rääkida jõudsimegi. nii palju minu teadannetest siis. kui teil kommentaare ja küsimusi ei ole, läheme edasi volinik Haani ettekandega. tere tulemast, härra volinik ka teie viie, viiendas ühtekuuluvusraportis. Teie peaksite rääkima siis viiendast ühtekuuluvusraportist ja Donau strateegiast, loodetavasti jääb meil aega mõlema jaoks. kolleegid, olge oma kommentaaride ja küsimustega võimalikult kiired, et me, meil jääks aega üle ka rääkida Donau strateegiast. palun, härra Haan. Vielen Dank, Frau äh, Vorsitzende. suur aitäh. tere hommikust kõigile. kohe pärast seda, kui vastu võeti otsus komisjonis oli meil võimalik ühtekuuluvusraportist ka rääkida ja eraldi peatusime me selle järeldustel. ma arvan, et kõigepealt on mõistlik rääkida sellest, mis viimastel nädalatel on tehtud. Danuta Hübner on juba andnud aru selle osas, mida räägiti mitteametlikus nõukogus, kus päevakorras oli ka ühtekuuluvusraport ja selle järeldused lisaks sellele olen mina käinud eelarve kontrolli komisjonis, kus ma olen rääkinud kahe tuhande üheksanda aasta eelarve kinnitamise menetlusest ning äh, mul oli võimalik äh, seal tutvustada oma seisukohti aga mis puudutab finantskontrolli, siis oleme saavutanud edu, neid edusamme saab ka selgelt näidata ja ma tänan Danuta Hübnerit tema rolli eest volinikuna. ning ma tänan kõiki teisi, kes on koos temaga seda tööd teinud. kuid me ei saa kindlasti jääda loorberitele puhkama ja öelda, et kõik on nüüd korras, kõik on tehtud sest need äh, tendentsid, mis said alguse kahe tuhande üheksandal aastal, võivad äh, jätkuda ka kahe tuhande kümnendal aastal. ja me ei tohiks unustada, et kahe tuhande üheksandal aastal arutas seda küsimust ka Kontrollikoda ning selgus, et viisteist riiki, et selle kontrolli äh, all oli viisteist riiki ja umbes sada kaheksa projekti. ja uuritud äh, riikide nimekirjas oli ka selliseid, kellel on äh, olnud varasemalt probleeme auditeerimisega auditite koostamisega ning äh, meie oleme seetõttu läbi viinud erinevaid äh, riskihindamistegevusi ja näeme nüüd, et äh, sellest tööst on olnud ka kasu. ma arvan, et need meetodid, mis parlament on vastu võtnud oma uute regulatiivmeetmete hulgas, näiteks siis see, et vajadusel on võimalik maksed peatada ka juhul, kui nende väljamaksmise kohta on juba tehtud positiivne otsus. kui Regionaalpoliitika peadirektoraat leiab, et need maksed on mõistlik peatada, siis saab seda teha. ja selline meede on mõistlik, sest see on mitmesammuline, juhul kui pärast maksete peatamist olukord ei parane, on võimalik maksete peatamise aega pikendada kuni kuue kuuni. pärast seda on komisjonil võimalik astuda ka järgmine samm ehk muuta maksete peatamine äh, tähtajatuks. eelmisel aastal peatati maksed seitsmendal, seitsmel korral ning sel aastal on nad, äh, on makse, maksete tegemine olnud nii-öelda häiritud neljakümne kolmel korral ja kuusteist äh, peatamist kehtivad ka praegu. keskmine maksete peatamise aeg on kolm kuud kuid kuid sel äh, aastal ei ole mingisuguseid uusi maksete peatamisi, mis näitab seda, et see meede on tõhus ja sellest on olnud kasu. me peame ning ka Euroopa Parlament peab, sest ta on selleks kohustatud, järgmisel programmeerimisperioodil veelgi tõhustama jõupingutusi selleks, et kujuneks välja tõeline tulemustele orienteeritud lähenemine. Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia peab muidugi olema kõikide jõupingutuste aluseks ning see strateegia, mis tõestab, et me tõeliselt vajame regionaalpoliitikat ja erinevaid tegevusi, mis hõlmaksid kõiki valdkondi. loomulikult on regionaalpoliitika suunatud ka sellele, et kahandada varalist ebavõrdsust erinevate regioonide vahel ning tõhustada mahajäänud regioonide majanduslikku suutlikkust. kuid lisaks sellele on tähtis, et regioonides rakendataks ka üle-euroopalikku poliitikat, üle-euroopalikke tegevusi, selleks et Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta tegevuskava eesmärke oleks võimalik saavutada ja rakendada. kui see nii ei oleks, ei saaks ka võidelda vaesusega vaesusega võitlemisel on mõtet ainult siis, kui seda tehakse kõikides regioonides. haridustaseme tõstmisel on mõtet ainult siis, kui seda tehakse kõikjal korraga. tööhõive parandamisega on samamoodi. kuidas üldse oleks võimalik äh, suurendada äh, taastuvenergiate osakaalu, kui seda ei suurendata kõikides regioonides korraga? samamoodi on teadusuuringute alaste kvootidega, ka neid kvoote peab olema igal pool äh, tõstetud. nii et äh, lõpuks saavutaks kogu Euroopa Liit kolmeprotsendilise taseme. kokkuvõttes on äh, õige öelda, et üle-euroopalisi eesmärke saab täita ainult siis, kui need täidetakse kõikides regioonides ja selle, sellele eesmärgile ongi suunatud regionaalpoliitika. võib juhtuda, et mõnikord me unustame selle, ja unustame, et Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat tuleb tegelikult rakendada juba praegu, seda tuleb rakendada ka äh, praeguses äh, eelarveperioodis ja praeguses äh, seitsmeaastases ähm, raamistikus. kui me praegu ei alusta, siis tekib küsimus, millal me alustame, kas aastal kaks tuhat neliteist? see oleks lihtsalt aja raiskamine. härra Levanovski on teostanud arvutused ja see näitab, et see raha, mida me praegu kulutame, on umbes kuuskümmend, kuuekümne protsendi ulatuses tegelikult just nimelt suunatud Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia täitmisele. ja seega on meil veel umbes kolm aastat aega, et lõplikult välja töötada vajalikud programmid ja meetmed. Liižis arutati kõiki neid küsimusi ja mitte päris ähm, üksmeelselt seati erinevaid tingimusi. ja mõnikord said inimesed ka valesti aru sellest, mida tingimuslikkus tähendab, kuid meie oleme siin kõik ühel meelel selles suhtes, et eesmärk on lihtsustamine, et tingimused, mida tuleb täita, peavad olema lihtsamad Umsetzung von Projekten in den einzelnen Regionen schneller und wichtiger und erfolgreicher. ma arvan, et igaüks siin saalis teab tõelisi näiteid, elust võetud näiteid viivituste kohta, selle kohta, kuidas projektide elluviimine on veninud kui puuduvad võimsused, teadmised, kogemused või ka sageli vastavad seadussätted. see kõik tõkendab projektide elluviimist. kõik me teame neid asjaolusid, mistõttu mistõttu ma leian, et on vaja saavutada ministrite mõistev suhtumine ja arusaam, sest kui need probleemid lahendada, siis aitab see neil kohtadel igapäevases töös probleeme lahendada. toimusid arutelud ka reservide üle see tähendab seda, et siseriiklikult on võimalik ette näha premeerimine, sest praegu on jutt sellest, et selleks võib eraldada kuni kaks protsenti eelarvest. see summa jagada vahendite ja kulude hindamise käigus selleks, et äh, tõhustada püstitatud eesmärkide saavutamist, mida ma selle all silmas pean? ma pean silmas seda, et et performance reserv on mida, on see, mis tuleb regioonides ja riikides kõne alla siis, kui Euroopa eesmärgid on saavutatud. Euroopa eesmärgid on meie ühised eesmärgid ja kujutavad keskmist, mille poole me püüdleme. näiteks kui me räägime taastuvenergia, siis on piirkondi, kes on juba täitnud kahekümne protsendise määra. ei ole nii, et äh, nüüd meie saavutasime oma kakskümmend protsenti ja nüüd on teiste kord. ei, neil tuleb endale uued eesmärgid püstitada, näiteks nelikümmend protsenti ja kui selgub, vahendamise käigus, et äh, saavutatud on nelikümmend viis protsenti, siis äh, tuleks äh, niisugust piirkonda primeerida. aga kui piirkonnal on tase null protsenti ja ta püstitab eesmärgi saavutada kümme protsenti, mis moodustab pool Euroopa eesmärgist, ja kui me sel juhul teeme kindlaks, et on saavutatud tase kaksteist kuni kolmteist protsenti, siis ka see piirkond on väärt, et leida äramärkimist, premeerimist. selles osas on vaja teha veel väga suurt selgitustööd. enne kui ma jõuan ajakava tutvustamise juurde, tahaksin öelda mõni sõna teemal eelarve selles osas on mul parlamendis nii mõnigi liitlane, kuid mul on niisugune tunne, et saavutatud edu viimastel kuudel silmas pidades on meil nii eelarve täitmise vahearuande kui ka lähimuspoliitika osas neid, kes nii parlamendis kui ka komisjonis Äh, leiavad, et eelarve koha pealt on kõik küsimused lahendatud. asi on sellest kaugel. kõigepealt on oluline küsimus see, milline näeb välja üldeelarve, ka selles osas toimuvad veel arutelud ja siis kui me võtame üldeelarve, siis milline saab olema regionaalpoliitika peatükk? ma tahaksin teid kõiki hoiatada et äh, keegi ei tohi nõjatuda tugitooli ja kujutada ette, et kõik need küsimused on juba lahendatud. ma tahaksin kõiki paluda, et kõik on osalise, kõik osalised ja kõik asjast huvitatud jääksid tõepoolest valvsaks selleks, et me suudaksime tagada selle, et tulevikus ka absoluutarvudes on võimalik saavutada mõistlik eelarve, mis oleks vähemalt praeguste arvude tasemel ja siis me saame ka meie algatatud projekte rahastada. seetõttu ma tahaksin tänada kõiki parlamendisaadikuid, kes juba praegu oma raportite kaudu on järg, jälginud meie võetud suunda, meie poliitikat endiselt äh, käivad arutelud selle üle, kui äh, pikk peaks olema finantsperspektiivi perioodi, jutt on olnud sellest, et see võiks olla viis aastat, kuid äh, tegelikult regionaalpoliitika puhul oleks õigem seitsmeaastane periood ja selles mõttes peaks see endast tingimata seitset aastat, see on meie meelest mõistlik alampiir Barroso leiab, et see on viis pluss viis, aga meie arvates regionaalpoliitika seisukohalt on, tuleb kõne alla ikkagi seitsmeaastane faas, muidu meil on väga keeruline oma projektide elluviimist jälgida ja finantseerida. jaanuaris-veebruari alguses mm, me arutame lähimuspoliitikat ja koostame selle kohta ka raporti. aasta keskel praktiliselt samaaegselt järgmise finantsperioodi ettepanekutega see, need peaksidki paralleelselt nagu koos need protsessid toimuma selleks, et aasta lõpuks, et me saaksime üldise strateegilise raamistiku paika panna. põllumajanduse, kalanduse ja muudes sellistes küsimustes selleks, et välja selgitada, millised meil on nendes vald-, nende valdkondadega ühishuvid. selline on praegu asjade seis, millele tahtsin eraldi tähelepanu juhtida minevikus oleme juba korduvalt erinevate parlamendisaadikurühmadega neid küsimusi arutanud nagu ikka, olen täielikult valmis äh, aruteludes osalema, oma seisukohtu tutvustama, äh, selleks, et äh, tagada otsustusprotsessi sujuv kulgemine. aitäh! Eh, suur aitäh ka teile, härra volinik! Ähm, härra Lambert van Insteroi on esimene, siis saab sõna Konstants, palun äh, rääkige nii üldiselt kui võimalik ja tehke nii lühidalt kui võimalik, sest meil on väga vähe aega. Lambert. suur aitäh, ähm, proua esinaine, ma tahaksin ähm, sõna võtta sellepärast, et ma tahaksin vastata kolmele märkusele või teha kolm märkust kõigepealt, äh, võttes arvesse seda, et meie töö on tõesti olnud edukas, tahaksin äh, volinikult küsida, kas ta oskab äh, selgemalt öelda midagi nende määruste kohta, mida meil on oodata? me ootame üldmäärust, kuid tavaliselt räägitakse sellest, et ilmselt tuleb eraldi määrus Ühtekuuluvusfondi ja teine eraldi määrus Euroopa Regionaalarengu Fondi kohta, ERDF-i kohta. ja meil siin komisjonis äh, on lähiaastatel kindlasti väga oluline teada, milline on see õigusloome, millega me peame arvestama. on inimesi, kes ütlevad, et äh, tulevikus on äh, lähenemisviis äh, täiesti erinev, et tegelikult ei ole kolme eraldiseisvat, e-, eraldiseisvat määrust, vaid need on omavahel kuidagi seotud ja ma tahaksin, et see oleks täiesti selge, sest me töötame siin nende määrustega ja see on oluline nii meie komisjonile kui meie fraktsioonidele seda esiteks, teiseks. kui ma lugesin lehekülge kaheksateist teie kokkuvõttest, siis märkasin, et rõhutate just seda, et liikmesriik peab andma oma panuse. räägite arengukoostööst, partnerlusest, lepingust ja tõepoolest, liikmesriik ja Euroopa Liit saavad sellistes kohtades oma ühist pühendumust, pühendumust üles näidata, kuid ma arvan, et piisavat selgust ei ole selles osas, mida peavad tegema linnad ja regioonid. ma arvan, et me peaksime rääkima ka iga riigi põhisest lepingust, mis tuleb allkirjastada. ja äh, komisjon on ju juba tulnud välja erinevate lipulaevaprojektidega ning äh, selleks, et neid projekte teostada, tuleb äh, tegelikult ju vaadata ka seda, milline on liikmesriikide olukord, mismoodi rakendatakse mitmetasandilist äh, haldussüsteemi ja ei piisa ainult sellest, et liikmesriik on milleski kokku leppinud või sellest, et me räägime liikmesriigi tasandist, me peame kindlasti rääkima ka regionaalsest tasandist ja linnadest ning ma tahaksin teie käest küsida, kas te lepite kokku territoriaalse paktiga liikmesriigiga enne oma töö algust või mitte ja kolmandaks, äh, siin räägiti sellest, et, te rääkisite sellest, et programmiperiood võib olla seitsmeaastane, võib olla ka viis pluss viis, kuid äh, tegelikult on tõukefondide puhul kõige mõistlikum ju kasutada minimaalselt kümneaastast äh, programmiperioodi. kas oskate või kas soovite sellele kuidagi vastata? kas viis pluss viis süsteem oleks mõeldav? seal oleks ette nähtud erimeetmed innovatiivsete projektide jaoks struktuurilis-, eh, struktuuriprojektide jaoks, eh, millega eh, näiteks luuakse uusi teadusuuringute alaseid või teadusuuringute jaoks ette nähtud rakendusi, mille ehitamine ja väljatöötamine on niivõrd pikk protsess, et seda ei saa iga kolme aasta tagant muuta. suur aitäh, et siia tulite, te teete kindlasti väga head tööd. suur aitäh, Danuta. ma olen samal seisukohal nagu Lambert, ma alustaksin finantsplaneerimise ajavahemikest. sellel teemal on juba arutelud ka toimunud ja mul on niisugune tunne, et äh, soovitakse parlamendi ametiaega ja finantsperspektiivi pikkust kokku viia. ma ei tea, kas see on mõttekas Äh, kui meil ongi jutt viieaastasest perioodist, siis põllumajandusküsimustes äh, tahetakse, et see periood oleks pikem, siis ma ei saagi aru, kuidas see asi siin nüüd nii käib, et mõni asi mingi äh, asi planeeritakse finants mõttes viieks aastaks, midagi seitsmeks, mõni viis pluss viieks, kuidas see välja näeb, see asi tuleks selgeks rääkida meieni jõudsid kuuldused ka sellest, et komisjon äh, kavatseb äh, teha ettepaneku ühitada ühtekuuluvus ja regionaalfond. meie silmis on see küll väga keeruline lahendus, võib-olla te siiski, härra Haan, äh, te selgitaksite, kuidas te seda endale ette kujutate. ja siis öö, küsimus tingimuslikkusest liikmesriikides. inimesed mõistavad selle all väga erinevaid asju. kas, kuidas see siiski liikmesriikidega äh, kokku lepitakse, kuidas tekivad need prioriteedid, kuidas neid määratletakse, kui palju liikmesriikidele raha eraldatakse? kuidas millisel tasandil, mida otsustatakse, mida Euroopa, mida terv-, üleriiklikul ja mida regionaaltasandil. kuidas seeläbi te kavatsete juhtida liikmesriikides ja majanduspoliitikat ja Euroopa Liidu majanduspoliitikat tervikuna? suur aitäh! suur aitäh, härra volinik, teie sissejuhatuse eest ma kuul-, lugesin seda dokumenti suure tähelepanuga, aga mul on küsimusi. loomulikult, kui me räägime tingimuslikkusest, meetmetest, mis nüüd on kehtestatud, siis kas neid rakendatakse ka äh, tulevikus, kui nad on seotud lähimuspoliitikaga? mõningad tingimuslikkusmeetmed rakendati, aga nii, et need pol-, neil puudus otsene eh, seos lähimuspoliitikaga. näiteks äh, avaliku sektori defitsiit, kõik need on punktid, mis Äh, püütakse lahendada lähimus punk-, lähimuspoliitika eelarvevahendite rea alusel ja selle kaudu. ma leian, et varasemates kohtumistel käsitlesime me neid asju, härra volinik, teisiti. selle asemel, et äh, regioonidel aidata neid vahendeid saada, saavutame me vastupidise efekti. ja me me sõltume rohkem keskvalitsustest, härra Levandovski on sellest varemgi rääkinud, et ei ole nagu aus, et regioonid peaksid keskvalitsuse vead kinni maksma ma tahaksin äh, teada, kuidas on võimalik liikmesriike kohustada regionaalpoliitilisi vahendeid korrektselt kulutama? tahaksin puudutada seda, et äh, komisjon soovib senisest karmimalt jälgida finantspoliitika elluviimist kuidas see on seotud sõltumatu auditeerimisega? kas komisjon leiab, et kontot tuleks sulgeda, kui finants eh, eeskirju rikutakse? mismoodi see siis hakkab välja nägema, kui tegemist on programmiga, mis peab, mis on ette nähtud ellu viia mitme aasta vältel? seega siis tekib lakkamatu kontrollimine, liigne kontroll ja me oleme korduvalt rääkinud, et me ei jaksa kõiki neid kontrolle üle elada, me ei saa sel juhul tööd teha. ja kas me ei siiski, me ei saaks jääda sidusaks ja tõepoolest mitte üle soolata nende kontrollidega. selles mõttes ei ole ma päris nõus eh, eh, nende punktid, nende sellekohaste punktidega teie esitatud dokumendis nüüd, kui me räägime seda kom-, sellest komisjoni ettepanekust, mis peaks puudutama liikmesriikide regionaalpoliitika tõhustamist. kuidas toimuvad öö, hindamised, see on väga keeruline, mina sellest küll öö, täpselt aru ei saanud. kuidas mõõdetakse rakendata, rakendatavate meetmete tõhusust? siis maksete ja tagasimaksete negatiivsed tagajärjed ja garantiid ma arvan, et me ei saa vastu võtta dokumenti, mis äh, teeks projektide elluviimise keerulisemaks. seetõttu ma ootaksin siiski, et komisjon äh, esitaks meile konkreetseid, lihtsalt ja arusaadavaid nõudeid ja kontrollimeetmeid, muuhulgas selleks, et mm, kindlaks teha, kui äh, efektiivselt ja kui lihtsalt neid on võimalik rakendada põhimõtetes me oleme ju üksmeelsed, aga äh, konkreetseid lahendusi tahaks siiski. Äh, suur aitäh, härra Haan, teie selgituste eest mõningate punktide osas, mille me leiame viiendas ühtekuuluvuse aruandes. üks keskseid küsimusi on ka see, mida tahtsin rõhutada, et te tahate kõiki regioone toetada selleks, et saavutada kakskümmend, äh, kakskümmend kakskümmend strateegia eesmärgid. kuidas see peaks olema võimalik, kui meil on selleks kindlalt vähem vahendeid, kui me eeldasime? Äh, kuidas meil õnnestub äh, sellisel juhul eriti nõrkade piirkondade äh, rahastamist siiski jätkata ja äh, suurendada, kuidas see peab, kuidas on võimalik kõike seda lubada, kui meil puuduvad selleks võimalused, siis arengulepingud, nagu kui mina aru sain, on arenguleping mis peaks asendama äh, riiklikke arengudokumente ja olema tulevikus kohustuslik. see viib ju selleni, et see pole enam mitte regioonide Euroopa, vaid regioonid jäetakse tahaplaanile. milline peab olema nendes lepingutes partnerluspõhimõtte äh, rakendamine, kuidas toimub selle partnerluspõhimõtte rakendamine, te ei öelnud selle kohta mitte midagi. millised on need põhimõtted, mis tulenevad sellisest äh, arengulepingust? see on küll tore, et me tahame võtta liikmesriike konkreetsemalt vastutusele, ent samas minu silmis töötab sellise arengulepingu öö, kehtestamine regioonide Euroopa vastu. meil on seda kõike väga keeruline oma valijatele selgitada. härra Vlasak. suur tänu, proua esinaine nagu eelkõnelejadki, sooviksin ma rõhutada kaasostustuse olulisust. see puudutab nii tulevasi eesmärki kui ka mineviku vigade parandamist. me peame läbi viima väga selged analüüsid, välja tooma üksikute, üksikisikute vead veel kord ma kordan. minu jaoks on oluline koostöö kõikidel tasemetel partnerluse valguses. seeläbi saame me tule, saavutada väga häid tulemusi. uute väljakutsete, uute programmide arutamisel tuleb seda silmas pidada, samuti peame me läbi viima analüüsid selgitamaks välja minevikuvead. ma tahaksin kiita siin voliniku tööd, eriti just linnastute koostöö valdkonnas. linnade koostöö peab toimuma ka näiteks väikeste külade ja linnade vahel, ka maapiirkondade ja linnade vahel, on selge, et need kaks peavad koostööd tegema. ma sooviksin küsida, kuidas kavatseb komisjon tagada selle mitmetasandilise koostöö tulevikus, suur tänu. suur tänu nüüd, härra volinik, palun kommentaarid. Äh, ma püüan vastata koordinaatorite küsimustele kes käsitlesid erinevaid aspekte. mis puudutab kaasotsustamisõigust, siis ma olen püüdnud korduvalt erinevatel üritustel liikmesriikides ja regioonides rõhutada, et just programmide väljatöötamine, programmialased läbirääkimised toimuvad komis-, mitte komisjoni ja liikmesriigi, vaid äh, komisjoni ja regioonide vahel ja see tähendab seda, et läbirääkimistel peaksid osalema ka kohalike võimuorganite erine-, esindajad. meie jaoks on siin palju filtreid, eh, sageli ei jõua asi näiteks kohaliku omavalitsuseni, vaid jääb pidama regioonid, regiooni tasandile. meie jaoks on seetõttu oluline kõik eh, need osapooled eh, läbirääkimistesse kaasata, anda kõikidele kaasarääkimise õigus. ja samas tahan rõhutada, et konstitutsioonilisi raamtingimusi eh, pean ka mina arvestama, ma ei saa neid kõrvale heita. mina ei saa kellelegi ette kirjutada, kes peaks eh, läbirääkimistel osalema, samas on vaja jälgida, et tõepoolest kõik tasandid oleksid esindatud kui me räägime partnerlus- ja investeerimislepingust, siis ka see peaks olema selgelt seotud konstitutsiooniliste põhimõtetega ja kui meil on selles osas olnud juba läbirääkimisi ka Saksamaa liitvabariigiga, mis on teatavasti föderaalne riik ja mille liidumaadel on väga ulatuslikud õigused ma oletan, et sellises konstitutsioonilises lahenduses meil tuleb sõlmida nõnda öelda äh, tervet äh, äh, liikmesriiki hõlmav katusleping selleks, et oleks võimalik vastu võtta tegevuskava muuhulgas ka partnerlusleping. ja sealt edasi toimuks lep-, nende, selle lepingu rakendamine regioonide tasandil, regionaalsel tasandil, kuid me pole jõudnud selles osas, kuidas see täpselt peaks toimima lõplikule kokkuleppele. igal juhul on selge see, et tuleb lähtuda liikmesriigi eripärast see, mis puudutab asja sisulist poolt, siis me püüame läbirääkimiste käigus äh, suhelda võimalikult erinevate tasandite esindajatega, äh, saavutada äh, see, et kaasotsustusõigus ei lõpeks regiooni tasandil, vaid jõuaks tõesti kohaliku omavalitsuse tasandini. mis puudutab reegleid, mil määral neid tuleks ja saaks ühtlustada, siis ma tahaksin öelda, et rakenduslikust seisukohast on kõik huvitatud, et reeglid oleksid ühtsed Äh, eeskätt mis puudutab regiooni re,, regionaalpoliitiliste fondide kasutamist. meie eesmärgiks on ühistes reeglites kokku leppida, muuhulgas äh, selles osas, mis puudutab ühtekuuluvusfondi kohesioonifondi saab tegelikult äh, teatud regioonides, teatud valdkondades ainult piiratud määral kasutada, kuid minu seisukohalt on siiski ühtlustamine vajalik maksimaalselt suurel määral, samas eripärasid arvestades kui me räägime tingimuslikkusest, siis ma soovin, et te mõistaksite, et meil toimub arutelu, mis tegelikult väljub äh, regionaalpoliitika raamidest. me puutume kokku sellega, et liikmesriigid eksivad eh, sageli stabiilsuse ja kasvupakti vastu ja sellest tulenevad tagajärjed ka regionaalpoliitika jaoks. mina kui realist leian, et tegemist on akadeemilise diskussiooniga selles mõttes, et riigid, kes on esi, eksinud stabiilsuse ja kasvu pakti vastu, püüavad oma vigu praegu parandada Äh, tekib küsimus, äh, millised on meie võimalused niisugust, niisugusi eksimusi sanktsioneerida äh, karistada, niisuguste eksimuste eest karistada ja me ei ole tegelikult aga läbirääkimiste käigus kunagi eh, rääkinud sellest, et keegi tuleks eh, seetõttu eh, mingisuguste fondide rahadest ilma jätta. mis puudutab sanktsioone siis on seisukoht selline, et juhul, kui neid kehtestada, siis tuleb äh, tähelepanu keskmesse võtta selle konkreetse liikmesriigi, kelle suhtes neid kehtestatakse, eelarve tervikuna. seega on meil siin erinevad võimalused sõltuvalt liikmesriigist me räägime küll sanktsioonidest, kuid me räägime alati ka üldeelarvest. minu seisukohalt peaks tõukefondide rahasid kasutama investeerimiseks, majanduse ela-, elavdamiseks, eeskätt keerulistel aegadel selles osas öö, äh, oli väga erinevaid diskussioone Liežis, kus toimus äh, mitteametlik äh, nõukogu kohtumine. ja öö, muuhulgas väljendati vastuseisu tingimuslikkuse rakendamisele muuhulgas tingimuslikkusele, mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat. minu arvates on see oluline, sest meil on ju ühishuvi vastu võetud programmide elluviimise osas. meil on vaja pidevalt äh, jälgida seda, et liikmesriigid korraldavad ka täiendavaid auditeid ja süsteemist tervikuna lähtudes on päris selge see, et auditeerimist võib lihtsustada, kuid igal juhul tuleb silmas pidada liikmesriikide spetsiifikat, liikmesriikide spetsiifilist seadusandlust. mis puudutab finantsdimensiooni siis nagu olen alati juba öelnud, sest äh, mõistlik eelarve saab olema samasugustes äh, absoluutarvudes nagu praegugi. ma leian, et äh, tulevane eelarve ei erine tähelepanuväärselt praegusest eelarvest sest äh, kui see äh, tõepoolest peaks nii olema, siis tahaksin öelda, et meil on praegu äh, regioone, kus elab suhteliselt vähe inimesi ja kes saavad suhteliselt vähe, väikeseid toetusi. siis me peame vaatama, milline on selle programmi elluviimise administratiivsed kulud kuidas on tõepoolest tegelikke projekte võimalik ellu viia. selles mõttes on väga oluline äh, jälgida, et absoluutarvud ei väheneks. ma arvan aga, et äh, konkurentsipiirkondade ja konvergentsipiirkondade peaks säilima erisus suures piires ka tulevikus. selles osas tahaksin eeskätt pöörduda toetuste saajate riikide parlamentide poole, parlamendisaadikute poole, et me ei, peame jälgima, et äh, jõukad riigid samuti, et jõukastele riikidele samuti eraldataks rahalisi vahendeid. kui me räägime äh, konkurentsipiirkondadest, siis ka sinna tuleb eraldada raha regionaalfondist kui midagi vähendatakse, siis vähendatakse seda proportsionaalselt. loomulikult äh, puudutab siis neid, kes äh, oleks äh, neid rahalisi vahendeid saanud ja Äh, me peame olema väga täpsed oma poliitika määratlemisel, vastasel korral ei saavuta me äh, aasta kakskümmend kakskümmend eesmärke. järgmisel programmiperioodil on meil seitsekümmend regiooni kus konvergentsi regioonides elab sada viiskümmend viis miljonit inimest ja kui need arvud arenevad nii, nagu me e praegu seda prognoosime, siis öö, äh, hakkavad meil tulevikus konvergentsipiirkonnas elama umbes sada kakskümmend miljonit inimest. see on, äh, tagab meie poliitika edu pikemas perspektiivis, kuid me peame vaatama, kuidas leida vahendeid selleks, et äh, neid äh, mõistliku äh, eelarve kaudu varus-, tagada kõikide piirkondade finantseerimine me peame vaatama, kui suur on protsent, eraldatav protsent ja samas ka seda, eh, millised on absoluutarvud. me peame paralleelselt sellega arutama selle üle, selleks, et leida võimalus piirkondade äh, toetamiseks, kes saavutavad kõrgemaid eesmärke kui äh, üle-euroopaline keskmine või püstitavad endale auahnemaid eesmärke ja saavutavad selles edu. kolleegid, olukord on nüüd järgmine, meil on kümme minutit ja üksteist sõnasoovi sest komisjon soovib meile tutvustada ka ta-, Donau strateegiat, mille komisjon just vastu võttis, selleks saame eraldada viisteist minutit. nüüd on meil siis kümme minutit, üksteist sõnasoovi. ei ole ming-, mingit võimalust, et me ilma teie enesekontrollita saaksime ajakavast kinni pidada. Lambert, palun. protseduuriline märkus volinikuga suheldes tutvust-, tutvustati meile viiendat ühtekuuluvusraportit ja ma arvan, et on hädavajalik, et jaanuaris kohtuksime me uuesti. sest ma sain siin küll vastuseid, kuid mitte selliseid vastuseid, millega ma poliitikas midagi ette võtta saaksin, mul on tarvis konkreetsemaid vastuseid, mitte üldisemat juttu minu küsimustele ei vastatud konkreetselt, suur tänu küll vastuste eest, aga ma ei saanud enda küsimustele päris vastuseid, seega proua esinaine, kas me saaksime jaanuaris uuesti härra volinikuga kohtuda, et arutada neid küsimusi süviti? jah, ma arvasin, et see oleks ka hea mõte ja et, et me võiksime jaanuaris seda arutelu jätkata. kolleegid vahest ma, ma arvan, et isegi hea, hea on, kui me saaksime viiele inimesele sõna anda, piirduge kõik ühe minutiga, siis saab vastuseks sõna härra volinik, ülejäänud teist saavad kahjuks sõna alles jaanuaris. proua Iri Koen, meie uus saadik. Sí, buenos días, muchas gracias, señora presidenta. Voy a intent-. tere hommikust, suur tänu, proua esinaine, ma üritan teha tõesti väga lühidalt ma esitan ka paar küsimust, aga kõigepealt natukene taustast. tõukefondidest äh, eraldatavad rahad määratakse, äh, äh, need otsused tehakse regionaalsel tasandil kas te arvate, et peale SKT on võimalik kasutada veel mingisuguseid kriteeriume arengutaseme määramiseks regioonidest? teine küsimus. Te räägite piirkondadest, kus on väga hõre asustus. ka minu kodupiirkond on ära märgitud viiendas ühtekuuluvusaruandes samuti räägitakse elanikkonna vananemisega seotud probleemidest. mida plaanib komisjon tulevikus ühtekuuluvuspoliitika raames ette võtta, tegelemaks hõredasutuse, asustusega regioonidega, pidades silmas ka elanikkonna vananemist. viimane küsimus. parlament ütleb, et oluline on rahade eraldamisel tulevikus pidada silmas ka konvergentsi eesmärke. kas komisjon võiks äh, kommenteerida, mida ta täpselt, millised on täpselt pla-, plaanid mil-, millistele regioonidele hakatakse täpsemalt raha eraldama. palun, kolleegid, üks minut ja üks küsimus kolleegi kohta, sest meil on vähe aega. Mikal Demopoulos äh,. Δύο σημεία. Πρώτον, πολύ σύντομα, πώς εκτιμά... Kaks lühikest kommentaari. Kõigepealt, kuidas milline, milline on finantskriisi mõju komisjoni voliniku arvates, kuidas see mõjutab rahastamist? me kuulsime, et riike, millel on finantsprobleeme, neid tuleks karistada kuidagi, võib-olla siis karistatakse ka regionaalpoliitika raames. teine küsimus meie komisjon ja hiljem ka parlament tervikuna võttis vastu raporti, kus oli sisse kirjutatud ka erinevate regioonide rahastamise läbipaistvuse põhimõte. kas te olete ka seda äh, aspekti arvesse võtnud? suur tänu, Silvia Kooni. Euh, suur aitäh. suur aitäh, proua esinaine, lugupeetud volinik aitäh, et siia tulite ja et te võimaldate meil pidada endaga seda mõttevahetust, sest see näitab, et Euroopa Komisjonil on oma partneritega tõeline koostöö. see soojendab minu südant. paljusid teemasid on juba puudutatud, kuid mina tahaksin rääkida linnapiirkondadest. sest need on mulle tähtsad ja need on tähtsad ka ühtekuuluvuspoliitikale ning mina olen samuti olnud selle komisjoni aseesinaine ja sellega tegelenud, kuid ma leian, et linnapoliitikat ei saa vastandada maapiirkondade poliitikale, vaid neid peaks käsitlema ühisko-, üheskoos ja nende vahel peaks valitsema tihe seotus. linnapoliitika, nagu on öeldud viiendas ühtekuuluvusraportis, ei ähm, ei ole aga see poliitika siis mitte ainult selles äh, raportis, vaid paljudes teistes dokumentides, mis on seotud Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiaga ja mida on esitatud ka parlamendile ja mida ka parlament äh, arutab, kuid siiski ei ole linnapoliitikat äh, kõikides raportites ja dokumentides piisavalt käsitletud. ja ma tahaksin teie käest küsida selgitust, kas teil on kavas midagi muuta, sest äh, meie leiame, et territoriaalse ühtekuuluvuse mm, osas on linnapoliitika väga oluline. ma tegelikult tahaksin teie käest küsida veel palju muud ja loodan, et meil tuleb uus koosolek. Mikael, kui soovid, siis pool minutit, aga teised, teistel enam sõna anda ei ole võimalik, sest aega on niivõrd vähe järel. Is Mikael with us? No, he's kas Mikael on üldse siin? näib, et mitte. väga hea, siis me anname sõna volinikul vastuseks. okei okay, ähm,, entwicklungsplaan. niisiis kui me räägime arenguplaanist, siis on väga oluline, et regioonid alustaksid juba praegu läbirääkimisteks ettevalmistumist. Mm, selleks, et me saaksime paika finantseerimise pärast aastat kaks tuhat kolmteist. selles osas on komisjon koostanud ka teatise, mis puudutab arenguplaanide koostamist. tahaksin veel kord rõhutada, et tegemist on aruteludega, mis tuleb pidada äh, regioonidega ja kohalike omavalitsustega, aga samas ka liikmesriikidega, liikmesriikide keskvalitsusega. aga vaat-, oleks tegelikult ju täiesti absurdne, kui komisjon kirjutas, kirjutaks kõikidele regioonidele ette, mis seal toimuma peaks ma arvan, et äh, läbirääkimispartnerid tuleb valida äh, lähtudes sellest, millised on ühe või teise regiooni eesmärgipüstitused, millised on ambitsioonikad, realistlikud, äh, selleks, et saavutada Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend eesmärgid aga samas äh, ei saa Euroopa Komisjon ette kirjutada, kuidas üks või teine regioon peaks arenda, arenema. niisugused ettepanekud, ideed ja kavad peaksid äh, siiski tekkima regioonides. nüüd, kui me räägime demograafilistest probleemidest, siis loomulikult äh, sellest teemast ei saa me lihtsalt mööda vaadata, ka minul ei ole selles osas välja pakkuda lihtsaid lahendusi. me näeme ju seda, et maapiirkondadest voolab elanikkond linnadesse ja ma ma leian, et mitte keegi meist seda tegelikult tõeliselt ei soovi, kuid me peaksime töötama iga regiooniga konkreetselt. ehkki olen käinud juba tänaseks väga paljudes piirkondades, ka niisugustes, eh, mille geograafiline asukoht ei ole kõige õnnestunum, siis on väga oluline, et nendes piirkondades leitaks majandusliku arengu eh, mõõde selleks, et seda piirkonda arendada ja et inimesed suudaksid sellest kasu lõigata. ja vot selles suunas me tõesti peaksime tööd tega-, tegema, sest me peame inimestele pakkuma majanduslikke perspektiive, kui me tõesti loodame, et ta sel-, et nad sellesse piirkonda elama jäävad. ja seal ennast ka hästi tunnevad. kahjuks on nii, et niisugused arengud ei toimu tänasest homsesse, vaid ainult pikema ajaperioodi vältel. ja kui me jõuame nüüd siia, siia linna-maa teema juurde, ma vabandan, et ma sellele küsimusele kohe ei vastanud. me fokusseerisime oma tähelepanu linnale mitte sellepärast et, et seitsekümmend protsenti eurooplastest elavad linlikes struktuurides, vaid sellepärast, et käesoleval äh, finantsplaneerimise perioodil öö, äh, öö, äh, olime sunnitud tõdema, et äh, linnade rahastamine ei olnud vajalikul tasemel. samas maapiirkonnad, mida finantseerimist aitavad toetada iseseisvad programmid, muuhulgas agraarpoliitika kaudu, olid paremas olukorras. seetõttu oli meie jaoks väga oluline nüüd ka linnadele tähelepanu pöörata. me püüdsime saavutada olukorra, kus me finantsvahenditega täiendasime äh, arenguvõimalusi, eriti linna ja maa kokkupuute punktides, kus äh, oli tarvis olemasolevaid äh, tekkinud lõhesid ületada ja äh, maapiirkondades on muidugi nii, et seal leiab rakendamist ka agraarpoliitika ja agraarpoliitika, äh, agraarfondidest tulevate vahendite kasutamine, kuid me peame arvestama, et maapiirkondades ei ole tegemist mitte ainult äh, põllumajandusettevõtetega. seetõttu ma tahaksin öelda, et äh, kuna me siin minevikus ei suutnud äh, kõige õigemat tasakaalu leida, siis praeguseks ongi ettepanekud sellised, nagu ma neid esitasin. kui me räägime nüüd tõukefondide vahenditest, siis äh, finantskriisi tagajärgede tõttu on paljudes liikmesriikides eh, eh, erasektor seni öö, äh, mitte valmis öö, äh, projekte finantseerima ja investeerima ja me näeme äraootavaid seisukohti, äh, riiklikke vahendeid loomulikult investeeritakse ja aastatel kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme eraldatakse liikmesriikidesse seitse eh, miljardit eurot selleks, et teostada programme kaasfinantseerimise kaudu eh, ilmselt annab see teatud efekti sel aastal juba ka Kreekas. Mm, eeskätt tänu sellele, et kaasfinantseerimist kasutatakse struktuurifondide rahade kasutamisel. ja ma loodan, et äh, kreeklased suudavad sel aastal eraldatud vahendid ka tõesti rakendada, need ära kasutada nagu ma juba ütlesin, majanduskriisi järel avalik sektor elavneb Äh, erasektori puhul me sellest kõikjal veel rääkida ei saa. kui me räägime regioonidest, kes on saavutanud mm, juba keskmise tasendeid, siis äh, Äh, meil on kus kuuskümmend miljonit inimest, kes elavad piirkondades, mille SKT ähm, on kõige rohkem seitsekümmend viis protsenti Euroopa Liidu äh, keskmisest. see tähendab, et nendes piirkondades on vajalik ta-, äh, E, saavutada elatustaseme ja e, taristute oluline e, kvaliteedi paranemine. ja selles mõttes on oluline, et finantsvahendeid siit seitsme aasta vältel ühtlaselt selleks, et tagada öö, projekti lõpuks pro-, sest finantseerimisest pehme väljumine. suur tänu, härra volinik. ja nüüd viis minutit teile tutvustamaks Donau strateegia, loodetavasti saate selle ajaga hakkama yes.. Ζητώ συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, ζητώ συγγνώμη κυρία Πρόεδρε, δεν το συνηθίζετε, αλλά το ότι... Παραλάβανεστε. tavaliselt äh, te sellega ju ei tegele, aga tavaliselt te nii ei tee, aga te ei andnud mulle sõna ja see on diskrimineeriv kahju küll, muidugi oleks äh, tore, kui ööpäevas oleks nelikümmend kaheksa tundi ja kui päeva venitamine oleks minu võimuses, aga kahjuks ei ole. ja kui härra volinik peaks erakorraliselt kiiresti rääkima, siis ma annan teile sõna ja te saate äh, küsimuse esitada, kui te just ei taha ennast panna üldküsimuste nimekirja, aga jah, mul ei ole neid volitusi, mida teie tahaksite, et mul oleks, kui te need mulle annate, siis kasutan neid. jah, äh, suur aitäh jaoks on väga oluline parlamendiga pidevas diskussioonis olla. ma püüan vastata teemal Donau strateegia. eile komisjonis arutasime ja võtsime vastu Donau programmi strateegia aprillis Ungari eesistumise ajal võtame sel, kinnitame selle ametlikult kui strateegia, et siis juunis lõplikult vastu võtta. see tähendab seda, et see programm ja strateegia arvestab täiel määral tõsiasjaga, et Donau jõe näol on tegemist äh, jõgikonnaga, mis on kõige rahvusvahelisem jõgikond üldse, mille ääres asub väga palju riike, elab sada miljonit inimest, piirkond on väga heterogeenne. siin on väga erinevad usutunnistusega inimesed elavad, väga erinev majandus, aga siin on ka väga suur äh, potentsiaal, seetõttu äh, sätestame me üksteist prioriteeti, äh, mis peavad käsitlema äh, Donau arengut, strateegiat, Donau laevatatavust ja me peame arvestama, et meil tuleb öö, senisest enam jõe võimalusi ära kasutada, sellepärast et seni on see ainult väga vähesel määral öö, see as-, väga vähesel määral aset leidnud. meil on tarvis Donau piirkonnas üles ehitada ka nõnda öelda teine inimkapitali sammas. ja sellel teemal on vaja tõsiselt ühiselt arutleda kuid kui me räägime makromajanduslikest eh, strateegiatest, siis ei too endaga kaasa mitte mingeid täiendavaid eh, organeid, ametiasutusi, vaid et me kasutame ära tõukefondide eh, naabruspiirkonna lähinaaberkonna vahendid, et seetõttu saavutada lisandväärtus. lisandväärtuse äh, saavutame aga siis, kui me käivitame programme, mis äh, viiakse ellu mitme regiooni koostöö tulemusel nagu vee kvaliteedi paranemine, laevatatavus, majanduslik areng, eh, kultuuriline areng ja nii edasi, selleks kõigeks on vaja teha koostööd. ja me esitame selle kohta ka öö, eh, siis eh, vahearuande, kuidas see protsess on kulgenud. see projekt tegelikult leidis öö, Eh, ellukutsumist tänu liikmesriikide ettepanekutele, eh, tänu sellele, et tehti konkreetseid eh, ettepanekuid ja kogu selle strateegia väljatöötamiseks esitati meile kaheksa kompleksset ettepanekut selleks, et öö, väljendada oma huve ja jõuda mm, turumajanduse õitsenguni kogu Donau äh, basseinis, selles mõttes on see väga oluline piirkond, nagu ka Läänemere äärne piirkond. aitäh, volinik kolleegid, loodetavasti te nõustute, et äh, me lükkame Donau alase debati jaanuarikuusse, nüüd äh, saab sõna härra Argurakis, et ta saaks ometi küsida oma küsimuse, kuid näib, et ta on ära läinud. seega ei ole vaja talle sõna anda. aga jaanuaris on ta esimene kõneleja, me paneme ta nimekirja ning eh, meie päevakorras eh, on eh, enne suvevaheaega väga mitmeid koosolekuid ja väga mitmeid keerulisi küsimusi, nii et kui teil on võimalik veel kuskilt pigistada mõni vaba kuupäev, siis meil on võimalik võtta, arutada veel küsimusi, meil on võimalik teha veel mõned koosolekud, kui ei, siis midagi päevakorda lisada ei saa. suur aitäh, härra volinik, meie aga läheme nüüd tööga edasi ja me läheme, me läheme viienda päevakorrapunktini milleks on siis ähm, härra äh,, proua Angela Kreili raport, me oleme viienda ja neljanda punkti ära vahetanud ja ma palun Konstantse Angela Kreelil kõigepealt siis tutvustada oma raportit, suur aitäh! Ähm, suur aitäh, püüan lühidalt kõige esimesel komisjoni koosolekul ma juba ütlesin, et ma ei pruugi tuhandeid uusi asju välja mõelda. dokument on tõlgitud, see on läbi arutatud variraportööridega ja eesmärgiks oli variraportööride ettepanekud sellesse dokumenti kaasata. me väljendasime siin oma seisukohta, et me peame senisest enam pöörama tähelepanu et me peaksime pöörama rohkem tähelepanu mitmetasandilisele haldussüsteemile ja selle väljaarendamisele. me arutasime variraportööridega ka seda, kas me peaksime lülitama dokumenti ka täiendavaid prioriteete, kuid minu arvates on väga oluline, et me selle arvamuse juures rõhutaksime ainult kõige olulisemat. ma leian, et see kaasab ka seda, mida oleme rõhutanud ka varasemates resolutsioonides. ma leian, et see on väga oluline viide kui me kirjutame, et Euroopa Sotsiaalfondi tuleb vaadata ühtekuuluvuspoliitika raames, äh, lisaks sellele on tarvis senisest enam koordineerida regionaal- ja maaelupoliitikat. ja siis, kui me räägime praegusest äh, finantsplaneerimisest, siis me rõhutame selles dokumendis seda, et on vaja teha senisest enam piiriülest koostööd. ja see piiriülne koostöö on tõepoolest see punkt, mis aitab meil tagada territoriaalse ühtekuuluvuse edenemist. seetõttu on see punkt ka siia lülitatud me peame tõepoolest jälgima, et selles arvamuses tuleks selgelt esile, kui tähtsa, kui tähtis on ühtekuuluvuspoliitika põhimõtete järgimine kõikides regioonides. siin on momente, mille osas, mille suhtes peame komisjoniga veel tõsiselt läbi rääkima äh, sest niikuinii me jõuame ka öö, äh, ühel hetkel rahaküsimuste juurde samas eh, tuleb näidata, mida me oleme saavutanud ja tõestama, et ühtekuuluvuspoliitikat saab ellu viia ainult eh, siis, kui meil on rahalisi vahendeid vähemalt nii palju kui praegu ja mitte mingil juhul alla praeguse taseme. seetõttu on see ka siia arvamusse niimoodi sisse kirjutatud. kui me rääkisime keskpika finantseerimise ajakavast, siis ma püüdsin siin veidi eh, pehmemalt sõnastada ja kirjutasin sisse arvamusse, et see periood peaks olema vähemalt seitse aastat pikk. viis aastat on lihtsalt liiga lühike, loomulikult eh, viis pluss viis ehk siis kümme on ka muidugi tulemus, aga minu meelest me ei saa selle poliitika elluviimise juures sugugi mitte Äh, rääkida, äh, peame rääkima tingimata seitsmest aastast, ehkki äh, komisjonis levivad seisukohad, kes ei käsitle, mille käigus ei käsitleta seitset aastat isegi mitte kui võimalust. minu jaoks on tegelikult aga täieti arusaamatu, kuidas see diskussioon üldse läbi viiakse ja millised tagajärjed sellel saavad olla ühtekuuluvuse, põllumajanduse ja teadusuuringute jaoks mulle siiski tundub, et me peaksime siin võitlema selle eest, jah, ma saan aru küll, et kõik on seotud ka omamoodi eelarvega, aga kuidas seda endale ette kujutada teaduspoliit-, teadusuuringute ja ühtekuluvuspoliitika elluviimisel, kui see periood sätestatakse viie aastaga, seda ma küll ei oska, aga ma arvan, et see eh, küsimus eh, ei leiagi tegelikult väga kiiret lahendust Euroopa Liidu strateegia kakskümmend kakskümmend puhul, et arukas integra-, integratsiooniline strateegia eh, peab leidma ka konkreetseid näiteid, me peame neid tooma sektorite kaupa, et näidata, mida ühtekuuluvuspoliitika suudab siin tagada nagu niisugustes valdkondades nagu äh, transport, sideteenused äh, ja me peame konkreetselt ka näitama, milliseid tulemusi võib äh, niisuguse poliitika edendamisel saavutada viimase arutelu käigus saavutasime konsensuse ja sellele ma ka viitasin, et me peame rakendama senisest enam lihtsustatud menetlusi ja et me sellest tulenevalt suudaksime äh, senisest tõhusamalt rahalisi vahendeid kasutada. seda ma püüdsin ka selles arvamuses rõhutada. ma loodan, et minu tehtud ettepanekud hõlmavad kõiki neid punkte, mis debati käigus ilmsiks tulid. tänan äh, kolleegide toetuse eest. Konstantse, I would like to ask Toomas Tõ-. Toomas Deutsch on äh, Rahvapartei fraktsiooni variraportöör ja saab järgmisena sõna tisztelt elnökasszony, kedves... suur aitäh selle võimaluse eest siin kõnelda. lugupeetud proua esineja, lugupeetud kolleegid. mina, nagu öeldud, olen Rahvapartei fraktsiooni poolne variraportöör ja ma tänan äh, Konstantin Kreeli selle raporti eest tänan teda tehtud töö eest, äh, sest äh, tegu on väga kvaliteetse raportiga, väga hea raportiga ja seda just tänu proua Kreelile, kes on teinud koostööd kõikide poliitiliste fraktsioonide ja kõikide äh, variraportööridega ning äh, see koostöö oli tõesti eeskujulik ja on selgelt ka vilja kandnud, sest enamik muudatusettepanekuid on juba teksti põhiossa sisse arvatud ja selle teksti olete te ka kätte saanud enamik eh, nendest muudatusettepanekutest, mis on esitatud, eh, on eh, konsensuspõhised. ja see tähendab seda, et meil on raporti eelnõu kindlasti võimalik toetada. siiski tahaksin omalt poolt ka lisada mõned märkused ja rõhutada eraldi neid punkte, mida raportöör küll juba mainis, kuid mida minagi pean tähtsaks ta on neid punkte, raportöör on rõhutanud neid punkte varem ja eh, teist korda täna hommikul. mina omalt poolt arvan, et punktis viisteist peaksime me täpsustama sõnastust, nii et see oleks selgem ja ütlema, et eh, ühtekuuluvuspoliitikas kasutatud kasutatakse ressursse ja kui ähm, mingi osa nendest ressurssidest jääb kasutamata, siis tuleks see anda regioonidele. ehk siis punkt viisteist ei ole minu jaoks praegu piisavalt selge. ja me esitame muudatusettepaneku selle sõnastuse selgitamiseks. lisaks sellele, mida ütles härra volinik viimase pooleteist tunni jooksul, võin mina omalt poolt kinnitada, et Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia on ühtekuuluvuspoliitikale väga oluline ja ühtekuuluvuspoliitika on üks tähtsamaid ja ka üks edukamaid ühenduse poliitikaid siiski julgen väita, et nii komisjonis kui parlamendis on olemas konsensus, mis ütleb, et Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia ei ole täpselt sama, mis on ühtekuuluvuspoliitika nimetatud äh, strateegia kätkeb ka muid asju peale ühtekuuluvuspoliitika ja ühtekuuluvuspoliitika ei ole ju ainult äh, Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärkide rakendamiseks mõeldud poliitika. kahtlemata need kaks kattuvad mõnevõrra, aga neis on ka erinevaid elemente. ja selles raportis tuleks kindlasti selgitada, et regioon, regionaalpoliitika üksi, ühtekuuluvuspoliitika üksi ei saa täita kõiki Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia eesmärke. ma olen nõus nende ettepanekutega, millega püütakse parandada sõnastust kokkusobivuse kokku, kokkusobivuse kokku kohta, aga ma tahaksin, et tekstis oleks selgelt öeldud, et kui regioonid on ähm, erilises olukorras, võttes arvesse, et mõned regioonid on erilises olukorras ja kõik regioonid on erinevad, tuleks kasutada ka erinevaid meetmeid vastavalt äh, regiooni vajadustele. kui seda ei tehta, siis konkurentsivõime ei parane. me ei tohi läheneda väga kitsalt, raportöör seda teinud ei ole nende seoste kohta, mis on äh, tõukefondide ja ühtekuuluvuspoliitika vahel üldiselt, äh, neid seoseid võin ma toetada ja ma loodan, et te kaalute positiivselt minu ettepanekut äh, operatiiv integreer-, integratsiooni kohta, see on tegelikult sisse kirjutatud juba ka Euroopa Sotsiaalfondi ning Euroopa Regionaalarengu Fondi murd ühtekuuluvuspoliitikasse ja lõpetuseks tahaksin ma küsida kaks kiiret küsimust, mis tegelikult tõstatasid juba eelmine kord. kõigepealt tingimuslikkus, mis on kriitilise tähtsusega element. ja ma olen kindlasti nõus ähm, kolleegidega, kes arvavad, et tingimuslikkust ei saa kasutada sanktsiooniga, sanktsioonina ja see on väga tähtis märkus ning loodetavasti meil on võimalik jaanuaris seda volinikuga ka arutada. ehk siis arutada seda, kuidas tingimuslikkuse põhimõtet eh, rangelt rakendada ühtekuuluvuspoliitikale või eh, võtta kaalumisele, et seda tuleks rakendada kõikides poliitikates korraga, seda tuleb küsida volinikult. ja minu tõepoolest viimane märkus puudutab puudutab samuti seda, mis siin raportis on öeldud, kuid mis veel ei ole leidnud kaugeltki rakendust ning ma tahaksin rääkida lihtsustamisest. meil on vaja õigusakte lihtsustada, aga mul on jäänud mulje, et mõnikord püüdlevad Euroopa Parlamendi komisjoni ja nõukogu otsused äh, selle poole, et mängida lihtsalt äh, ähm, mänge, selliseid mänge nagu mäng- äh,, äh kuulsat äh, telefonimängu, kus üks ütleb teisele midagi ja teine peab selle ütlema edasi kolmandale ja kui lõpuks kümnes inimene äh, seda sõnumit kordab, mida ütles esimene, siis on see oluliselt muutunud. ja mulle jääb selline mulje tegelikult ka siin ja praegu, sest me räägime kogu aeg sellest, et on vaja lihtsustada, aga lõppkokkuvõttes tekib juurde veelgi rohkem bürokraatiat me peaksime tõesti püüdlema selle poole, et lihtsustada õigusakte, et ähm, õigusloome rakendamine oleks odavam ja äh, hõlpsam ning ma tervitan seda raportit veel kord. aitäh, Rika Mare ei ole siin. järgmiseks saab sõna Francois. Merci, madame president ja merci, Constance pour.... suur tänu, proua esinaine. suur tänu, Constance hea töö eest. ja koostöö eest. sisulise poole pealt oleme me paljuski raportööriga nõus, aga me oleme endiselt vastu ühtekuuluvuspoliitika sektorialiseerimisele. see ei oleks mitte ainult vastuolus Lissaboni lepinguga sest Lissaboni lepingusse on sisse kirjutatud territoriaalse ühtekuuluvuse põhimõte. ja kui me eriti selle regionaalset põhimõtet eirame, oleks aluslepingu vastane. teiseks, me peame kohanema uute väljakutsetega vaid, ja ka uue reaalsusega. volinik juba rääkis sellest, nimelt sihtala üks puudutab sadat kahtekümmet miljonit eurooplast erinevalt saja seitsmekümnest miljonist, vabandust, seitse, seits-, erinevalt seitsmekümnest miljonist eelmise rahastamisperioodi ajal. aga eelarveressursid on samad, öeldakse isegi, et kuna regioone on vähem, siis võib neid rahasid vähendada samas on aga vahepeal olnud majanduskriis, mis on nõrgendanud paljusid regioone, muutu-, muutunud nad haavatavamaks. ka seda on tunnistatud Lissaboni lepingus. seega me ei tohiks süvendada neid probleeme regioonides, kus majandus on väga habras seega me peaksime paika panema ka mingisuguse vahe-eesmärgi. kus lõppeesmärgiks ei ole seitsekümmend viis protsenti, kui siin räägitakse seitsme, seitsmekümne viiest protsendist vaesematele kategooriale, siis tähendab see ka kahtesadat protsenti rikkamale. see lõhe on endiselt liiga suur ja Lissaboni leping nõudis meilt, et me seda vahet vähendaksime. meil on tarvis vaadata tulevikku, lahti saada liigsest bürokraatiast kui, aga samas, kui öeldakse, et, et meil on vähem regioone ja me peaksime siis eraldama vähem rahasid, siis see ei ole õige me peame aitama regioonidel välja tulla kriitilisest olukorrast. eriti, mis puudutab uusi liikmesriike. veel üks oluline küsimus. me peaksime rohkem rõhutama ja toetama piiriülest koostööd, seda mainitakse küll raportis, aga me peaksime minema kaugemale see aspekt peaks olema rohkem esile tõstetud ühtekuuluvuspoliitikas, sest tegemist on ju tõesti Euroopa poliitikaga. me peame aitama ka avalikkusel näha, et Euroopa tegutseb. me peame aitama kaasa regionaalsele koostööle, sest seeläbi inimesed ka tunnevad, et midagi toimub selleks aga tuleb eraldada ka piisavalt ressursse. ma nõustun Konstantsiga seitsmeaastase miinimumperioodi osas. ma arvan, et me ei ole siin päris tõsiseltvõetavad. me räägime siin küll jah, demokraatiast, parlament ja komisjon valitakse viieks aastaks ja nad soovivad, et nende poliitikad oleks ka mõjusad aga tuleb arvesse võtta ka olukorda koha peal ja minu arvates viieaastane poliitika seda ei tee. viis pluss viis oleks võib-olla üks alternatiiv, aga samas see võib olla liiga pikk periood. meil on siin vahel lepi-, tegemist lepingutega, mis lähevad tagasi kahe tuhande seitsmenda aasta eelsesse, kriisieelsesse aega ja nad peaksid kestma siis kahe tuhande neljateistkümnenda aastani. seega seitsme aasta pikendamine kümneks ei pruugi olla kõige parem mõte. nagu Lambert juba ütles, programmide puhul teatud kestvus sobib, aga me peame arvesse võtma ka uut regioonide majanduslikku olukorda, eriti sellist regioonide oma, kus, mis, mis on kriisi ajal eriti palju kannatanud. seega ma toetaks vägagi seitsmeaastast perioodi, see on minu arvates õige. nüüd valitsuse poliitikatega seotud sanktsioonid. ehk siis rahade eraldamine korralikult käituvatele regioonidele, me teame, et need programmid on kasulikud nii Euroopale kui raha saavatele regioonidele, kas me siis soovime me need rahad tagasi võtta? kuigi neid hallatakse korralikult ja nad on eraldatud vastavalt reeglitele, kuna see riik ei, ei täida kõiki kriteeriume. minu arvates on see vale. peaksime edasi töötama kokkuleppe saavutamise suunas. suur tänu, Markus Piiper! suur aitäh! paar märkust. kõigepealt see, mis puudutab üheksakümmend protsenti, siis ma arvan, et seda jagavad kõik. eeskätt on mul hea arvamuse punkti viis üle. Mm, mulle meeldib ka strateegia kakskümmend kakskümmend osas eh, tehtud märkused. see on tore, et seda on siin eraldi rõhutatud, see on tore. mis puudutab eelarveperioodi ja selle pikendamist, ma arvan, et me peaksime endalt kriitiliselt kui regionaalkomisjon küsima, mm, kas me oma seitset aastat nõudes eh, ei te teisi segadusse aja kui me räägime viis pluss viiest, siis me suudame võib-olla saavutada suuremat usaldusväärsust. kui me viis pluss viis puhul kehtestame teise viieaastase perioodi jaoks öö, eh, Äh, suurema äh, sidususe ja sel juhul me võiksime sellest äh, kasu lõigata. me peaksime hoolitsema selle eest, et mitte väga karmilt seitsme aastat nõuda, vaid olema paindlikumad ja minema viis pluss viis ettepanekuga kaasa Äh, ma ei ole tegelikult aga nõus mitte kõikide kolleegidega, kes, eriti nendega, kes siin ütlesid, et ühtekuuluvusfondi äh, rahasid ei tohiks kasutada, kui on tek-, riigil tekkinud raskusi majandus- ja kasvupaktist kinnipidamisega. mu daamid ja härrad, kas me tõesti võime öelda, et riigid, äh, kes ei ole tulnud äh, majanduse äh, ja kasvupakti äh, sätete täitmisega toime, kas siis tõesti Ühtekuuluvusfondi vahendid on nendes riikides alati õigesti kasutatud ja otstarbekalt kasutatud. kas te tõesti võiksite seda äh, oma riigi nimel väita? ma, ma lihtsalt tahaksin siinkohal öelda, et et me peaksime endale siin seda probleemi endale rohkem teadvustama, et kui äh, Eh, regionaalarengu komisjon eh, töötada välja eh, konkreetne lahendus selle probleemi lahendamiseks. aitäh. kui Markus ütleb üheksakümmend protsenti, siis mina olen proua Kreeliga kaheksakümmend üheksa protsenti nõus ja ma leian, et teemat ühtekuuluvuspoliitikat peaksime siiski väga konkreetselt ka tulevikus käsitlema, õnneks on proua Kreeli arvamuse see juba öö, äh, üsna selgelt kirjas, praegu me oleme arutanud teoreetiliselt, formaalselt, kuid me pole ju siin ometi selleks, et teoreetilisi ja formaalseid arvamusi vahetada. me peame täitma poliitika praktilise sisuga seetõttu on Euroopa poliitika üheks oluliseks sambaks ju alati olnud ühtekuuluvuspoliitika ja see peab ka niimoodi tulevikus olema, ma arvan, et alates jaanuarist tuleks seda küsimust täiendavalt arutada ja seetõttu on viimane aeg, et me nii mõnegi eh, asja tõstaksime taas pea pealt jalgadele me peame töötama kui me räägime edasi tõukefondidest ja tõukefondide vahenditest, siis tahaksin sulle meelde tuletada, et see seitsmeaastane periood on ennast igati õigustanud alates planeerimist kuni elluviimiseni ja selles mõttes ei ole see seitse aastat mingi juhuslik number. me Mm, ja samas ole, ei ole ma ka selle poolt, et erinevate poliitikate puhul kehtestatakse erinevad finantsraamistikud, see tekitab ainult segadust. ma leian, et teatud poliitikavaldkondi võiks tagasi viia liikmesriikide pädevusse, me peaksime välja kujundama senisest erineva seisukoha sektoraalpoliitika suhtes ja ma leian, et kõige sidusam on sid-, kõige sidusam on ennast näidanud ühtekuuluvuspoliitika ja see, see on minu arvates seda ka tulevikus, kui me räägime Euroopa Liidu strateegiast kakskümmend kakskümmend ja arutame seda koos komisjoniga, siis ma äh, ma tahaksin öelda, et me võime sellest siin omavahel rääkida, aga me pole absoluutselt seda teemat veel inimestele teadvustanud. me viibime olukorras, kus äh, tinglikult Marxile osutades me oleme sünnitanud idee, ent pole seda materialiseerinud ja ma, idee materialiseerub aga tegelikult ju ikka siis, kui see on viidud massidesse, kui massid on selle omaks võtnud. meil regioonides aga ausalt öeldes sellest mm, Euroopa Liidu strateegiast keegi midagi ei tea. rääkimata sellest, et praegu kujunenud majanduslikus olukorras on rahaliste vahenditega nii, nagu ta on ja paljud liikmesriigid ja mitmed regioonid ei olegi tegelikult valmis sellest aru saama mis ja seetõttu on nii mõnelgi tegemata kodutöö ja omaenda ukse esine puhtaks pühkimata. ma arvan, et me peaksime Eh, oma seisukohad kujundama, ent siis erikomisjonis selle asja lõpuni vaidlema, aitäh. Thank you very much, Sean Kelly, please. suur tänu, Sean Kelly. suur tänu, proua esinaine, kõigepealt sooviksin ma kommenteerida lahkunud kolleegi sõnu. ta ütles, et ta arvab, et esinaine diskrimineerib äh, teda, et, et talle sõna ei antud, minu ma pidin ka sõna saama, aga ei saanud, mina tema eelkõnelejaga nõus ei ole. kui tõesti on ainult viis minutit, aga kümme sõnasoovi, siis esinaine peab otsuse vastu võtma ja mina austan esinaise otsust. kriitika oli ebaõiglane, teiseks, ajakava, minule see viis pluss viis ei meeldi, olgu ta viis või seitse selle üle on vaieldud juba mõnda aega. me peame aga otsus, lõpuks otsuse vastu võtma, sellega ühele poole saama ja edasi minema. praegusel hetkel soosin ma pigem seitset, mitte kui viit aastat. ja lõpetuseks, Toomas juba mainis seda. lihtsustamise küsimus on häda kriitilise tähtsusega, liiga palju aega, raha ja jõupingutusi on tehtud öö, Äh, saavutades mitte midagi. meil on tarvis keskenduda tulemustele, progressile, majandusarengule, töökohtade loomisele, infrastruktuuri ülesehitamisele. kui me seda suu-, äh, suudame, siis oleme me kokkuvõttes ka edukamad, suur tänu! ma tänan, härra Vlasek. suur tänu. mina arvan, et see raport on hea lisand meie tööle ühtekuuluvuspoliitika kallal. ma nõustun raportiga üheksakümne kuue protsendi ulatuses, ma hindan vägagi raportööri tööd rõhutaksin ühte aspekti. meil on tarvis edendada koostööd erinevate projektide vahel, mida rahastatakse erinevatest fondidest. meil on vaja jälgida, kuidas nad on omavahel seotud. see on samuti väga oluline, ma rõhutaksin ka samuti seda, mida ütles härra Kelly me peame keskenduma tulemustele. me peame võimalikult tõhusalt neid fonde kasutama, tõhusus on ääretult tähtis, sest sageli muudame me reegleid projekti jooksul. seega me peame olema palju paindlikumad. teisalt, võttes arvesse praegust olukorda Euroopa Liidus, ei peaks me suurendama neid fonde, me peaksime keskenduma majanduse taastamisele. ja me peame rahastama ka tulevast majanduskasvu. veel kord mainiksin ma seda partnerlust mitte regioonide ja riikliku taseme vahel, vaid kohalike omavalitsuste vahel me peame rõhutama seda, et kõiki neid küsimusi arutataks ka kõige madalamal halduslikul tasandil. see loomulikult aitaks parandada meie tule, töö tulemusi. ja lõpetuseks artikkel kaheksateist, siin te rõhutate seda, et oleks mõistlik rohkem rahastada koostöö reklaami ma ei nõustu kui me räägime siin näiteks sotsiaalfondist rahastatavatest pehmetest projektidest, siis nemad kulutavad päris palju raha reklaamile, meediale, see on väga kallis ja ma arvan, et me peaksime raha kasutama rohkem praktilistel eesmärkidel, milleks see on ka mõeldud. suur tänu, Jossif Matula! Mulțumesc, doamnă președintă, mă alătur și eu felicitările. aitäh! õnnitlen proua Kreili. me, meie kõikide hinnangud on olnud tema arvamusel üle üheksakümne protsendi tasandil, me kõik toetame teda, ma olen nõus nende märkustega, mis siin on juba öeldud, kuid tahaksin rõhutada, et territoriaalleping, millest me räägime ühtekuuluvusprogrammide elluviimisel. ma tahaksin loota, et sellise momendi sissetoomine ei tekita nende projektide elluviimisel raskusi. samas on ühtekuulu-, samas on ühtekuuluvuspoliitika Euroopa Liidu üks äh, sammastest ja me ei tohi ühtekuuluvuspoliitikat meie tähelepanu keskmest lasta kõrvale lükata. kui me räägime tasandist riik, regionaalne või kohalik omavalitsus, siis me samas unustame, et meil on ka suurlinnad, väikelinnad ja maapiirkonnad. suurlinnad on loomulikult väga olulised keskused nad on ju tegelikult majanduskasvu mootoriks, kuid kui me räägime kaheksakümne neljast piirkonnast, inim-, saja viiekümne viiest Euroopa Liidu kodanikust, siis ausalt öeldes tuleb järgida tasakaal väikelinnade ja maapiirkondade vahel ühelt ja suurlinnade vahel teiselt poolt Eh, peab säilima ja seetõttu me peaksime püüdlema selle poole, et nõndanimetatud eh, globaalne tasakaal ei saaks rikutud. härra Deutschil on õigus, kui ta ütleb et kui jutt on sanktsioonidest karistusmehhanismidest ja uutest sellealastest reeglitest, siis me ei tohi unustada, et kogu protsess peab ühtekuuluvuspoliitika raames lihtsustuma. lihtsustuma selleks, et me suudaksime ühtekuuluvuspoliitikat rakendades mitte ta-, kreenist välja minna. olen nõus ka äh, selles osas härra Deutschiga, et, et ülesanded, et ülesanded on palju ja neid on täiesti rahulikult võimalik jagada täitmiseks regiooni tasemele, tasemel ja allapoole seda me peaksime säilitama ka sihtalade taktika, sest on ju liikmesriike, kes veel ilmselt astuvad Euroopa Liidu liikmeks. aitäh. ma tänan kõiki oma kolleege, eriti Konstantsit ja ma soovin teha sellest raportist kokkuvõtte. kui me tahame näha Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, kui me soovime, et see oleks edukas, siis me peame kindlasti heaks kiitma selle raporti punktid üks kuni üheksateist teatud punkte on muidugi võimalik parandada, mõne lõigu võib kirjutada paremini ümber, kuid mitte ühtegi neist ei tohi kustutada. lõige kümme või punkt kümme on eriti oluline, sest äh, kui ühtekuuluvuspoliitika on edukas, siis tuleb, äh, äh, selleks, et oleks edukas, tuleb kindlasti leida raha ja seda, mis ühtekuuluvuspoliitikale praeguses programmiperioodis ette on nähtud, ei tohi kindlasti vähendada. volinik ütles, et kui eelarvet vähendatakse, tekivad kõikide riikide jaoks proportsionaalsed tagajärjed aga tegelikult eh, on kindlasti suur vahe, kas eh, see raha võetakse ära nendelt eh, regioonidelt, kus miinimumpalk on tuhat kuussada eurot <clears throat> või nendelt regioonidelt, kus miinimumpalk on sada kakskümmend neli eurot, sest selliseid regioone on Euroopa Liidus olemas me oleme praegu eelarve kinnitamise äh, protsessi poole peal ning komisjon ja nõukogu, komisjon ja parlament on vastu, äh, on äh, kokku leppinud, kuid nõukogu mitte. nõukogu on, on soovinud arutada erinevaid väikesemahulisi meetmeid ja seetõttu tuleb kõikidele liikmesriikidele panna südamele, et juhul, kui eelarves ei ole piisavalt raha, siis kõige rohkem kannatavad just kõige vaesemad riigid. ning mis puudutab järgmist programmiperioodi ning Euroopa Liidu kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegiat, siis mina, minu meelest on parim programmiperioodi pikkus seitse aastat, aitäh! Sophie, I am using Sophie ma olen aru, nüüd aru saanud, et olen sulle kogemata öelnud kogu aeg äh, vale nime. jah, minu nimi tähendab äh, äh, tarkust ja seetõttu ma muidugi tahaksin, et te kasutaksite minu nime. kõigepealt äh, siis tänan ma raportööri ja kiidan teda tehtud töö eest sest see töö on tõesti väga edukas. kõigepealt äh, programmiperioodi kohta ütleksin samamoodi nagu Margus ja Francois, et äh, viis pluss viis äh, programmiperioodi mõte on mulle arusaadav, ma leian, et see on hea variant, sest äh, see tagab sidususe erinevate poliitikate vahel ning Euroopa Komisjoni ja parlamendi vahel. tuleb siiski arvestada, et ainult siis, kui võetakse vastu vajalikud muudatused selle pika programmiperioodi jooksul, saavutame me vajalikke tulemusi ja sellest räägin ma kohe lähemalt praegune programmiperiood kestab aastatest kaks tuhat seitse kuni aastani kaks tuhat kolmteist ning tegutsetakse vastavalt neile määrustele, mis võeti vastu kahe tuhandenda aast-, kahe tuhandenda, kahe tuhande viiendal aastal, kuid toonane majanduslik reaalsus oli hoopis teistsugune kui see, mis meil on praegu. nii et kui programmi arutati ja see vastu võeti, siis me ei suutnud ette näha, milline on majanduskriisi mõju aastal kaks tuhat kümme, mil toimub äh, kahe tuhande seitsmenda kuni kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta programmi perioodi keskpika ähm, ajavahemiku ülevaatus. ning äh, tegelikult tuleb meil ju oma käitumist kohandada just nimelt vastavalt sellele, kuidas majanduslik reaalsus muutub. mina pooldan viis pluss viis süsteemi juhul, kui muudetakse vajalikku määrust, aitäh suur aitäh, proua esinaine. ka mina tänan ja kiidan proua Kreeli. lühidalt tahaksin öelda seda, et selle raporti abil on kindlasti võimalik paremini defineerida teatud tegevuskavasid. Lissaboni leping ütleb, et Euroopa Liit edendab territoriaalset ühtekuuluvust ja solidaarsuspõhimõtet ning lisaks sellele aitab regioonidel omavahel konkureerida ning eraldab neile vajadusel ka raha. see tähendab seda, et ühtekuuluvuse ja konkurentsi vahel on juba ähm, aluslepinguski sees ähm, vastuolu. ma arvan, et me peaksime seda selgitama, et mõlemad mõisted peaksid olema paremini defineeritud ja siis mõistaksid kõik paremini seda, mis on õieti territoriaalne ühtekuuluvus ja kaoks see äh, kahemõttelisus või mitmeti mõistetavus, mida me praegu näeme, kui me loeme sätteid ühtekuuluvuspoliitika ja konkurentsipoliitika kohta. aitäh! suur aitäh, sellega oleme kõnelejate nimekirja ka ammendanud, kuid siiski mitte. Elisabeth, palun! aitäh! tegelikult ma ei tahtnudki rääkida aga siis ma ikkagi küsisin sõna ja mulle anti noogutusega märku, et ma võin saada sõna. nii et kui ma nüüd saan rääkida, siis ma teen seda. tegemist on ühe sellise debatiga, mida arutatakse ka teises komisjonis, kuid mulle tundub, et igaüks on siin ainult enda eest ja enda komisjoni huvide eest väljas ning igaüks taotleb ainult enda eesmärke ja mulle tundub, et programmiperioodi pikkuse äh, suhtes lähevad arvamused lahku ja on üldiselt kaks äh, koolkonda. pooldatakse kahte erinevat varianti. ma ei tea, milline lõpuks valitakse, kuid ma usun, et keegi ei suuda kujutleda, et parlament äh, teeks ühtekuuluvuspoliitika ainult viieks aastaks. me kõik ju teame, milline on tegelik olukord ja mis liikmesriikides juhtuma hakkab, kui tõesti valitakse viis, viieaastane tähtaeg? ja ka viimasel finantsplaneerimise perioodil kehtis sama põhimõte, seetõttu peame me leidma lahendusi. minu meelest on absurdne lahendus et me peaksime öö, lähenema viiest ja seitsmest aastast üheaegselt ja kulutama midagi kolm, näiteks kolm neljandikku viie aasta jooksul ja siis selle ühe neljandiku seitsme ja alles jäänud kahe aasta jooksul, minu silmis on see absurdne lahendus. aga minu arvates me peame oma seisukohti selgemini välja ütlema, sest muidu lõpeb see sellega, et eelarvestajad pressivad meile oma seisukohad peale. seetõttu ma tahaksin tõepoolest teile südamele panna, lugupeetud proua juhataja, et me tõesti seda teem-, <clears throat> teemat üleval hoiaksime, selleks et me suudaksime saavutada oma seisukohtade kehtestamise. seda enam, et ok-, oktoobri lõpus võttis komisjon, võttis Euroopa Parlament vastu resolutsiooni, mis rõhutas ühtekuuluvuspoliitika eh, keskset rolli eh, Euroopas. me ei saa eh, tegutseda nii, et me, meie ajaksime nagu ühte joont ja laseksime teistel ko-, komisjonidel ajada paralleelselt hoopis teist joont, sest see viib absurdini. ja me peame edasi liikuma, sest aega napib. Konstants, on väga oluline, et just need olu-, eh, need momendid, mida me siin rõhutame, mm, et leiaksid selles arvamuses väga selget Äh, väljendust, sest sul on äh, kindlalt meie komisjoni absoluutne toetus. lõppkokkuvõttes on tarvis, et äh, meie seisukohad oleksid väga selged selleks, et me suudaksime läbi viia sisulise arutelu selleks, et tõepoolest jõuda Äh, keskpika finantsperspektiivi osas kokkuleppele. Konstantse, I think the floor is yours now. Konstants nüüd. ja, ganz herzlichen Dank. aitäh aitäh ka paljude ideede ja ettepanekute eest, mida te tegite. ma püüan nii mõndagi punkti veel täiendavalt muuta, sest ma ei saanud tegelikult ka väga täpselt lõpuni aru, et neis sisalduks mingi vastuolu ma tahaksin ühte väga selgelt öelda, et kui me räägime äh, finantsperspektiivi pikkusest, siis me leiame, et seitse aastat on ennast küll õigustanud, kuid ma olen jätnud tekstis lahtiseks, kas see periood ei võiks olla mitte pikem, näiteks viis pluss viis. ma arvan, et seda momenti on võimalik rõhutada, et alla seitsme aasta ei tule see kõne allagi, selles osas olen ma Äh, Schöteriga nõus, et et ma ei tea täpselt, kuidas need seisukohad tervikuna kujunevad, kuid on seda, seda küsimust on tõesti kasulik korra ühiselt arutada, eeskätt demokraatia aspektist lähtudes. mina aga samas kahtlen, kas sellest oleks abi, sest üheski liikmesriigis minu arvates pole nii kõrget öö, osalust valimistel, siis kui me seda teadvustame valimispoliitika käigus, siis ma ei tea, kas see tõesti oluliselt aitab kaasa e, Euroopa integratsiooni tugevnemisele, pigem vastupidi. on väga oluline valimisperioodide vaheajal, kui e, on võimalik töötada mitte kohtade pärast kusagil, vaid sisuliselt asjade lahenduste eest, sa oleks õige aeg selle seitsme aasta eest just võidelda ka siis, kui me räägime keskpika finantsplaneerimise demokratiseerimisest, siis niisugune arutelu peaks kindlasti aset leidma, aga samas on tegemist ju selle dokumendi puhul arvamusega, kuhu seda kõike sisse kirjutada ei saa ja arvamus aitabki tegelikult kaasa arvamuse kujundamisele. ma sooviksin, et selle äh, arvamuse projekti tutvustust selleks, et äh, oleks koostatavas raportit juba võimalik arvestada selle arvamuse seisukohtadega äh, mitte lihtsalt, et sellest arvamusest ei jääks mingi suvaline esitatud arvamus, vaid et ta oleks kohe sidusalt äh, seotud raportiga mis puudutab sanktsioone ja karistusi, siis arvamuses on käsitletud vaid äh, ühtekuuluvuspoliitikat kui sanktsioonivahendit kui majandus- äh, ja kasvupakti reeglite vastu eksitakse. minu arvates kuri, rahaliste vahendite kuritarvitamine pettus, mis on ja jääb pettuseks, peab saama karistatud. ma arvan, et nii üheski või teises arvamuse punktis on võimalik lausestust konkreetsemaks muuta, rääkida äh, kõige vaesematest piirkondadest selgelt ja selgitada, et äh, regioonid, mis ei kuulu ei kõige rikkamatesse ega kõige vaesematesse regioonide nimistutesse, et ka neile peab olema mingi lahendus. tänane voliniku esinemine ei tõestanud mulle tegelikult täie selgusega, kas on leitud mingi üleminekulahendus ja kas ma peaksin seda selles arvamuses peegeldama ilmselt on selleks veel liiga vara, siiski tahaksin ära oodata kõik muudatusettepanekud selleks, et näha, milline kuul-, milliseks kujuneb lõplik äh, sõnastus, tahan kõiki ettepanekute äh, ja mõtete eest ja tänan. suur tänu, Konstantse. täna peame me ainult paika panema veel muudatusettepanekute tähtaja kuna see raport on nii oluline, teeksin ma ettepaneku, et me jätame endale aega muudatuste jaoks. tähtaeg võiks olla kuusteist detsember kell kuus õhtul. Konstantsa. ma väga vabandan, proua juhataja, tahaks küll natuke varem, sest kolleegid ju teavad, mida nad tahavad ja ma arvan, et selle kirjapanek ei saa võtta rohkem aega kui kolm päeva, aga seda kõike on vaja ju veel ka töödelda ma kardan, et eh, seal on ka vaja asju veel tõlkida, me peame võimaldama eh, tõlget, aga see võtab ka aega, seetõttu kui me tahame õigeaegselt oma arvamust esitada, siis teeksin eh, ettepaneku, et need ettepanekud esitataks neljateistkümnendal kella kaheksateistkümneks, sellest oleks palju abi. Means Tuesday, which means ehk siis teisipäev. kolleegid, Konstantse Krell soovis, et tal oleks rohkem aega töötada läbi muudatusettepanekuid, seega muudatusettepanekute esitamise tähtaeg oleks siis neljateistkümnes detsember, teisipäev. teisipäev kell kuus õhtul. saagu nii Läheme järgmise päevakorrapunkti number neli juurde. regi komisjon soovis, et koostataks uuring struktuurifondide ja üldhuviteenuste pakkumise vahel, vahelistest suhetest ja ma annaksingi sõnu, sõna Maarjale, kes koos selle arvamusega koostas. suur tänu, proua esinaine, mul on suur au siin tutvustada seda uuringut. seda uuringu pealkirja võib lugeda kahel moel. see võiks olla nagu viide sellele, et on olemas side tõukefondide ja üldhuviteenuste vahel. ja et on ka potentsiaal piiriüleste teenus te,, piiriülesele teenuse pakkumiseks. või seda võib küsida ka, lugeda ka küsimusena, et kas on Euroopas selline side üldse paika pandud me üritame tutvustada oma järeldusi ja lõppsoovitusi. uuringu koostas rahvusvaheline meeskond, kuhu olid kaasatud Milano majandus, teadus, teaduskond, Liisi uuringukeskus, samuti uuringukeskus Milanost ja Vilniuse avaliku halduse instituut. ning täna on ka mõningad kaasautorid kohal, Barbara Sakk, ema ja Vado, Silvia Ineti näiteks. ja siinkohal sooviksin ma ka ära märkida, et ka administraatoritega Ivana Katsarovaga ja e-, Ester Kraameriga olid meil, oli meil väga hea koostöö. mis on selle raporti aruande sise, sisu? siin on kaks aspekti, esimene, esiteks läbi viia kriitiline üldhuviteenuste analüüs. mingisugusel hetkel otsustasime me, et me kasutame seda sellist formaati, et äh, me paneme äh, üldhuviteenuste lühendisse sisse vahele ka E ehk majandus. isiklikult arvan ma, et üldhuvi ja üldmajandushuvi teenuste vaheline piir on minu arvat-, minu jaoks sageli üsna hägune niisiis ma räägin üldhuviteenustest laiema kategooriana. ja üldhuviteenuste kontseptsioon ja selle tähtsus regionaalpoliitika jaoks on mitmetasandiline. me võime kõigepealt vaadelda üldist juurdepääsu nendele teenustele, olgu need siis majandusliku, sotsiaalse või rahandusliku mõõtmega. teiseks, teenuste kvaliteet ja kolmandaks, tarbijate kaitse siia on kaasatud erinevad Euroopa poliitikad. hiljutine CP avalike teenuste kaardistamine tõi välja ka selle, et mis asi on üldse üldhuviteenus. see kontseptsioon on väga ulatuslik sinna on see toodud avalik haldus, tervishoid, sotsiaalteenused, äh, haridus, sport ja nii edasi ja nii edasi. meie uuring on kahemõõtmeline. esimene mõõde on makrotasandiline, teine rohkem mikro see raport on üsna paks, niisiis ma ei usu, et te selle täielikult viitsite läbi lugeda, aga vaadake ta kindlasti üle. alustuseks mainin ma ühe asja ära, mida ma pärast enam ei puuduta, kui vaadata nüüd raportist lehekülge sada kolmteist, on seal olemas üks kaart, kus on nimekiri kahekümne seitsmest projektist mida toetatakse tõukefondidest. üks projekt iga riigi jaoks. ja see aitab mõista, kuidas raha tõukefondide kaudu tegelikult kulutatakse üldhuviteenuste valdkonnas siin valimis on kaasatud mõningad täi-, täitsa väikesed projektid, samas mõned projektid on suured. üks näide kahekümne seitsmest projektist, mis on seotud selle pealkirja teise poolega, piiriülene koostöö. iga kord, kui räägitakse piiriülesest koostööst, siis äh, tuleb kõigepealt meelde midagi suurt, nagu näiteks raudtee või gaasitorujuhe. aga vaadake näidet leheküljel sada nelikümmend seitse siin raportis. see on e-tervise projekt, kus haiglate võrgustik Eestis, Leedus, Rootsis, Norras vahetavad omavahel infot. radioloogia ja ultraheli uuringute valdkonnas. näiteks lehekülg sada viiskümmend kaks raportis, kus on kirjas kaks pilootprojekti, kus erinevad haiglad ta-, Taanis, Vilniuses ja Tallinnas vahetavad elektrooniliselt infot radioloogilise analüüsi valdkonnas, et äh, üle saada kapatsiteediprobleemidest Taanis ja et kasutada ära ka Leedu ja Eesti meedikuid see on näide sellest, kuidas piiriülese koostöö läbi saab tõukefondidest läbi rahastatuna läbi viia ka selliseid väiksemaid projekte. nüüd üldisemad küsimused, mis on seotud selle temaatikaga alustuseks ma mainin midagi, mis teie jaoks on arvatavasti iseenesestmõistetav, aga seda tuleks rõhutada nii või naa. nimelt asjaolu, et üldhuviteenused on lahutamatu osa Euroopa ühiskonnamudelist. Euroopa ühiskonnamudel põhineb asjaolul, et kodanikel on juurdepääs nendele teenustele ükskõik milline ka nende sissetulek ei oleks. toimumas on ka Euroopa ülene arutelu, ma tuletaksin üldhuviteenuste rohelist ja valget raamatut. samas tuleb mainida, et on šokeeriv, kui piiratud on üldhuviteenuste Euroopa tasandi arutelude ja regionaalpoliitika arutelude vaheline seos. inimesed, kes töötavad Regio peadirektoraadis, tegelikult peavad suur osa ajast tegelema ka üldhuviteenustega. Nende lähenemine on aga hoopis teistsugune. näiteks võrreldes siseturu peadirektoraadi inimeste lähenemisest. Need kaks Euroopa Liidu poliitikat Eh, trendi, siseturu poliitikad ja regionaalpoliit-, arengupoliitikad ei ole eriti hästi integreeritud omavahel. siin uuringus ütleme, et me, et nad võiksid olla, sest üldhuviteenuste pakkumises on endiselt palju puudujääke üle Euroopa. see kehtib eriti uuemate liikmesriikide kohta. aga mitte ainult. kui võrrelda üldhuviteenuste pakkumise taset tervise, hariduse, taastuvenergiaallikate ja paljude teiste valdkondade puhul, kui, kui võrrelda siis Põhjamaade ja mõningate lõunapoolsemate Euroopa Liidu liikmesriikide, isegi kui nad on viieteistkümne vana liikmesriigi hulgas vahel, siis need erinevused on dramaatilised. Need erinevused ilmselgelt ilmselgelt on meil tarvis rohkem integreeritust. siin on ük-, üks näide näiteks lairiba rahastamisest mägirajoonides, meie näide puudutab siin Kreeka, Kreekat. kui me soovime territoriaalset koostööd ilma inimesi liigutamata, on mõistlik alternatiiv info liigutamine, aga info kiire liigutamise jaoks on tarvis lairibaühendust. isegi kui turud seda infrastruktuuri paika panna ei suuda, kuna lühema perspektiivi tasuvus on madal. sotsiaalteenuste puhul on erinevused samuti olulised, aga huvitav on see, et erinevalt telekommunikatsioonisektorist ei ole erinevused äh, vana, äh, vanade ja uute liikmesriikide vahel, vaid äh, niivõrd suured, vaid suured on erinevused ka vanade liikmesriikide vahel. näit-, näiteks jäätmekäitlus sektoris on suured erinevused. ka volinik täna hommikul mainis, et me peame silmas pidama ka kakskümmend kakskümmend eesmärke. kus räägitakse ka jätkusuutlikust energiast ja me peame ka mõtlema, kui palju on seotud regionaaltasandi programmeerimine ja Euroopa tasand, kui me räägime kakskümmend kakskümmend eesmärkide saavutamisest. ma ei, ma ei imestaks absoluutselt, kui me järgmise kümne aasta jooksul suudame ka kokku tuua need kaks äh, erinevat poliitikatasandit, nagu see juhtus ka teadus- ja arendustegevusega. kui me seda ei tee, siis me tulemusi ei saavuta. kui me kasutame ainult regulatiivpoliitikaid ühelt poolt, nagu näiteks energiaturgudel, ja teiselt poolt tõukefonde ilma erilise koordina-, koordinatsioonita, siis me arvatavasti kahe tuhande kahekümnendaks aastaks oma eesmärke ei saavuta. siin on nüüd kaart, kus kahjuks värvid ei ole päris õiged. õiged värvid on raportis endas olemas. samuti on slaidid välja prinditud, kus on ka õiged värvid. siin on, siin näidaks, näidatakse erinevusi tele, äh, üldhuviteenuste pakkumise tasemel, tasemete vahel erinevates sektorites, nagu näiteks telekommunikatsioon, transport ja sotsiaalinfrastruktuur. siin te näete, kus on rohelised, kollased, punased ja oranžid piirkonnad. punane ja oranž tähendab juba öö, kriitilist olukorda ka järgmise slaidi õiged värvid on teil ju ka välja prinditud, siin me räägime keskkonna- ja energiasektoritest. nüüd, kuidas tõukefondid toetavad üldhuviteenusete pakkumist? see on järgmine slaid. siin me oleme üritanud kokku tuua erinevad, kaks eri,, kahte erinevat tüüpi infot info tõukefondide kohta ja info üldhuviteenuste vajaduse kohta riiklikul ja regionaalsel tasandil. siin räägitakse regionaalarengu fondide rahade eraldamisest riigiti. praeguse planeerimisperioodi ajal võib näha, et keskmiselt kuuskümmend, seitsekümmend protsenti tõukefondidest läheb uutes liikmesriikides üldhuviteenustesse. samas mõningate vanade liikmesriikide puhul on see protsent palju väiksem. aga siin on päris huvi, huvitavad erinevused. näiteks võib näha, et Prantsusmaa kulutas omale eraldatud tõukefondide rahadest palju rohkem üldhuviteenustele kui näiteks Ühendkuningriik. järgmised slaidid nüüd. siin on see info jagatud nüüd välja toodud sektorite kaupa on selge, et et mõningad liikmesriigid on otsustanud suurema osa raha panna väheste prioriteetide peale. on otsustatud vältida tõukefondide rahade jagamist äh, eri, paljude erinevate üldhuviteenuste vahel ja on keskendutud paarile üksikule sektorile, siin on näiteks info, telekommunikatsiooni, sotsiaalinfrastruktuuri, keskkonna ja energia valdkondadest. siin on tegemist miljonite eurodega, aga võib-olla oleks huvitav vaadata ka näiteks euro per capita äh, äh, lähene, äh, lähenemist liikmesriigiti. transport ilmselgelt neelab suurema, suure osa tõukefondide rahadest ja siin järgmisel slaidil näidatakse fonde, rahasid, mis lähevad spetsiifiliselt nendes viies erinevas tõukefondide kategoorias piiriülesele koostööle. nagu te võite näha, siis praeguse rahastamisperioodi ajal on oluliselt suurenenud tõukefondide kasutamine piiriülesel koostööl. Need tõendid näitavad, et äh, raha vajatakse, tõukefondid üritavad nendele vajadust, neid vajadusi täita, aga küsimus on siin, kui edukad on tõukefondid nende lünkade täitmisel. mul on teile nüüd ka häid uudiseid mis on kirjas siin graafikul. horisontaalne telg tähistab tõukefonde elanik, tõukefondi rahasid elanike, elaniku kohta ja vertikaalne telg üldhuviteenuste pakkumise üldist taset regionaalsel tasandil. graafik näitab, et tõukefond, fondid enam-vähem liiguvad selles suunas, kuhu nad peaksidki liikuma. Teile võib-olla ei tundu see väga üllatav tulemus, aga see on kindlust tekitav, sest see graafik kui välja jätta teatud olulised äh, riiklikud erandid, siis suurem osa tõukefondidest toetavad üldhuviteenuste pakkumist, kui seda tarvis peaks olema. see ei tähenda seda, et üksikprojektid on head, see ei tähenda ka seda, et kõik riigid kulutavad raha hästi, vaid aga see tähendab seda, et äh, on olemas side ERDF-i ja äh,, ja üldhuviteenuste vahel. uuringu järeldused toetavad tugevat üldhuviteenuste pakkumise ja tõu-, äh, ühtekuuluvuspoliitika eesmärkide si-, vahelist sidet ja vahel tundub, et see side on isegi tugevam kui erinevad valit-, valitsustase, erinevate valitsustasemete ametnikud, kaasa arvatud Euroopa ametnikud, ettegi kujutavad nüüd siis järeldused ja soovitused. meil on teile esitada seitse punkti kõigepealt. Euroopa on endiselt piirkond, kus on suured erinevused, jõukused tasemes ja üldhuviteenuste pakkumises. Need erinevused piirkonniti on oluliselt suuremad kui näiteks USA-s. kui vaadata viiendat ühtekuuluvusaruannet, mille Euroopa Komisjon hiljuti esitas, siis seal on mõned huvitavad kaardid kus on näidatud äh, Euroopa ja USA vahelisi erinevusi, kui me räägime juurdepääsust teenustele. aga regioonide vahel on väga suuri erinevusi ning seetõttu on ka kodanike elukvaliteedis väga suur äh, vahe. sissetulekud on erinevad, inimesed on erineva etnilise taustaga, neil on erinevad võimalused tihti tulet-, pöörame me tähelepanu hoopis äh, teistele asjadele ja ma saan aru, et praegune eesistuja pöörab äh, tähelepanu äh, ka teistele asjadele ning USA-s pööratakse tähelepanu USA sisestele erisustele ja lõhedele. kuid USA-s äh, valitseb suurem homogeensus kui Euroopa Liidus just sellepärast, et pööratakse suuremat tähelepanu osariikide erisustele ja nendevahelistele lõhedele. ja seal kasutatakse paremini ära äh, föderaalseid institutsioone. kui te juhite äh, poliitikaid, tegevusvaldkondi ja institutsioone, mis hõlmavad äärmiselt suurt territooriumi ja see territoorium ei ole ühtne, siis tekivad probleemid ja pinged taristutesse äh, investeerimine, erinevate teenuste toetamine on eelduseks, et neid lõhesid on võimalik kaotada. teine järeldus. piiriülene koostöö peaks olema tähtsaks aspektiks kuid praegu, praegune kehtiv õigusloome ei ähm, õhuta seda koostööd piisavalt ja regionaaltasandil tehakse otsuseid selliselt, et otsuste tegijad äh, sageli ei mõista, et neil oleks kasulik teha koostööd mõne teise regiooniga, äh, teise regiooniga, mis asub teises riigis kuid see tähendab seda, et maksumaksja raha läheb lihtsalt raisku. peale selle tähendab piiriülene koostöö ka suhete arendamist naaberriikidega. eelmisel nädalal käisin ma regionaalküsimuste peadirektoraadi korraldatud kohtumisel seoses sellega, et eh, juhin ühe projekti rakendamisjärgset faasi ja üks eh, suur ettevõte tegeleb projektiga, mille käigus puhastatakse jõevette ja seda, see veepuhastusjaam asub Serbia piiri lähedal. selleks, et täita keskkonnaalaseid õigusloomelisi nõudeid, investeeriti mitusada miljonit eurot selleks, et puhastada vett just selles jões see jõgi voolab ehm, kakskümmend kilomeetrit, ehm, kahekümne kilomeetri ulatuses enne Serbia piiri, siis seda puhastatakse ja kui ta siseneb Serbiasse, ehm, tähendab, läbib Serbia, siis Serbias puhastatakse sellesama jäävett, aga teises, teise projekti käigus. see tähendab seda, et kuigi kahe puhastusjama vahel on kakskümmend kilomeetrit, töötavad nad siiski eraldi kui me mõtleme Euroopa eh, territooriumile, siis ei peaks me mõtlema mitte ainult sellele, et on määrused, mille nõuded tuleb täita, vaid eh, me peame mõtlema ka sisulistele eesmärkidele, mida on kindlasti võimalik saavutada, sisulistele eesmärkidele, mis puudutavad koostööd naabritega Euroopa Liidus ja nende riikidega, mis praegu ei ole võib-olla isegi veel kandidaatriigid. minu kolmas soovitus puudutab taristuid, mis on äh, ainult äh, teekonna alguspunktiks, kuid mitte lõpp-punktiks. kui äh, teil on olemas sild, mida aga piisavalt ähm, ei ähm, hooldata, siis ei ole võimalik seda silda kasutada või kui teil on uus haigla või uus koolimaja, aga tõukefondidest on võimalik rahastada ainult Äh, koolimaja või haiglahoone ehitust, siis ei saa automaatselt väita, et Euroopa kodanik saab nüüd paremat haridust või paremat tervishoiuteenust. on juhtumeid, äh, kus ehitaja küll äh, võidab lepingu, võidab hanke, et ehitada koolimaja või sild, kuid sellega kõik ka piirdub ja seetõttu tuleb meil mõelda hoolikalt järele, tuleb endalt küsida, kuidas kaotada lõhe ühelt poolt nende määruste vahel, mis sisuliselt ju näevad ette raha kulutamise taristutele ja teisest küljest Euroopa poliitikate ja tegevuste vahel, mis pakuvad häid teenuseid ja kaitsevad tarbijat. neljas soovitus on see, kas neid meetmeid on võimalik endale lubada, kas ühiskonnal on võimalik neid endale lubada. mõnikord peaks saama Euroopa Liit liikmesriikidele öelda, et tariifid ja maksud tuleb üle vaadata nii, et kulud oleksid ikka kaetud. võib-olla ei saaks see olla seatud tingimuseks, aga on olnud juhtumeid, kus äh, tariifid äh, vaadatakse uuesti ümber. ja see toob kaasa olukorra, kus äh, mõned inimesed muutuvad maksujõuetuteks. ja tekib nii-öelda vastastikune illusioon me pakume uut, uudse meto-, metodoloog-, tehnoloogiaga toodetud elektrit ja soovime koheselt rakendada ka uusi tariife ja me teame samas et, et viisteist kuni kakskümmend protsenti elektriarvetest jäävad edaspidi maksmata, sest tariifid ei ole sotsiaalses plaanis jätkusuutlikud. ja see tähendab seda, et regionaalpoliitika aspekt on jällegi täielikult eraldatud kõikidest teistest poliitilistest meetmetest viies soovitus, äh, kahjuks siin dokumendis on äh, soovitused valesti nummerdatud, ähm, viies äh, soovitus puudutab mitmetasandilist haldussüsteemi ja üks meie uurimuse eesmärke oli tõestada, et ilma tugeva poliitilise juhtimiseta kohalikul tasandil ei ole piisavat kasu ka uutest määrustest, sealhulgas uuest tõukefondide määrusest neist ei ole ähm, tegelikult mingit erilist kasu. nii et äh, haldusküsimus on väga tähtis ja haldus äh, või valitsemistava ei puuduta ainult seda, mis puu-, mis toimub Brüsselis. see puudutab seda, et inimesed peavad tõsiselt järgi mõtlema, kas äh, regionaalasutused ja kohaliku tasandi asutused saavad anda oma panuse institutsioonilise võimekuse ülesehitamiseks, sest ka neil on tegelikult ju oskused ja teave mille abil kõiki neid regionaalarengu väljakutseid lahendada. kuuendaks, uued poliitikad ja tõukefondid ühtses institutsioonilises ja õigusraamistikus üldhuviteenuste pakkumisel. ka siin ütleksin ma, et me ei saa õiguslik institutsioonilist raamistikku vaadelda eraldiseisva konstruktina, vaid peame aru saama, et see moodustab osa äh, ühiskonnamudelist. me peame ka endalt küsima, mida tähendab äh, ligipääs tervishoiuteenustele, mida tähendab äh, sõna ligipääs või näiteks ligipääs kohalikule ühistranspordile, kas seda mõistetakse kõikjal Euroopas samamoodi? see on väga tähtis sisuline küsimus ja kui sellele vastame, siis suudame edasi liikuda erisuste ja lõhede kaotamise teel. ja viimaks, seitsmendaks järelduseks on see, et meil ei ole võimalik uut süsteemi rakendada, kui me jätame arvestamata erinevate territooriumite, erinevate regioonide eripärad näiteks lairiba ühenduse loomine ka Kreeka mägedes või arstide kokkuviimine ühelt poolt siis Leedus, teiselt poolt Taanis, kõik need on sellised ülesanded, mille täitmiseks on kindlasti vaja kohalikku suutlikkust, tõukefondide rahastamise Äh, tõukefondide raha saamiseks äh, nendesse projektidesse, suur aitäh! suur aitäh ka teile, ütleb proua esinaine. nüüd äh, avan ma diskussiooni, et kolleegid saaksid esitada teile küsimusi või, või märkusi. Isterk. Uh, suur aitäh! suur aitäh, proua esinaine, ma arvan, et tegemist oli väga huvitava ettekandega ja ähm, mina kindlasti toetan seda ja ma olen nõus ka sellega, et teenuste pakkumisel ning ka liikmesriigi siseselt äh, ja loomulikult liikmesriikide vahel on erinevaid äh, lõhesid ja erisusi. muidugi äh, tulenevad need probleemid praegu kindlasti ka kärpemeetmetest, peaaegu kõik liikmesriigid on olnud sunnitud avaliku sektori kulusid vähendama. ja seetõttu on tegelikult kasu igasugusest analüüsist mille eesmärk on äh, praegust olukorda kaardistada, et seda siis saaks parandada. muidu juhtub vastupidi. ja teiseks tahaksin ma öelda, et äh, regionaalasutused ja kohalikud omavalitsused on väga olulised ning enamik äh, teenuseid, mida siin nimetati, on tegelikult just nimelt kohalike omavalitsuste rida. selleks, et neid, neid teenuseid pakkuda ja käituda ka innovatiivselt, peavad kohalikud omavalitsused palju vaeva nägema juhul, kui äh, eelarvet kärbitakse, siis nad leiavad lihtsalt uue äh, mooduse üldhuviteenuste pakkumiseks ja meiegi võiksime sellele rohkem keskenduda. loomulikult kasutavad kohalikud omavalitsused ka tõukefondide raha ja osalevad erinevates projektides. aga lõpetuseks tahaksin ma rääkida taristutest. Ehm, need äh, järeldused, mis esineja meile esitas, märkisid mitmel korral just nimelt taristuid. Lissaboni ähm, agendas äh, oli ju öeldud, et Euroopa Liit peab muutuma konkurentsivõimeliseks, maailma kõige konkurentsivõimelisemaks äh, teadmistepõhiseks majanduseks ning äh, praegu tegelikult kasutatakse väga väikest osa tõukefondide rahast Lissaboni agenda täitmiseks. ja Äh, tõukefondidest äh, siis äh, teatud osa peaks kulutatama taristutele ning teine osa teadmistepõhise majanduse arendamiseks, sest selles peitub meie tulevik. Sofia Kani, please. aitäh, Sofi. lugupeetud proua esinaine, suur aitäh. tegemist on suurepärase raportiga ja ka suurepärase ettekandega, ma tänan teid. mina esindan Econit ja ma vastutan raporti eest, mis just nimelt puudutab üldhuviteenuseid. säärased teenused ja vastavate õigusaktide ülevõtmine liikmesriikide õigusse on väga olulised küsimused ja neid on arutatud mitmetes komisjonides. nagu te ütlesite juba oma sissejuhatuses, on väga raske defineerida, mis üldse on üldhuviteenus sest äh, liikmesriigiti on, ähm, on üldhuviteenuste definitsioonid ja isegi nende olemus ja olemasolu väga erinevad. ja mis puudutab avalik-õiguslikku partnerlust ehk AEP-d, siis on äh, samuti liikmesriigid väga erinevad, näiteks Prantsusmaal. mis puudutab ähm, äh, meie veepuhastusjaamu, siis on võimalik need alati anda ka erasektorile, kuid äh, näiteks Hollandis on täiesti mõeldamatu, et millegi sellisega tegeleks erasektor. nii et süsteemid on väga erinevad, riigid on väga erinevad, analüüs on erinev ja selleks, et äh, luua ühtne Euroopa poliitika, on vaja teha veel palju tööd. mis teie aitate? mis teie arvate? suur aitäh, äh, Joseph Matthew! aitäh! ma tahaksin teid õnnitleda selle uuringu läbiviimise ja selle tutvustamise eest. see on tõepoolest väga suuri väljakutseid eh, esitav teave ja ma arvan, et üldhuviteenis, teenused on midagi niisugust, mis veel, veel kaua meie tähelepanu köidavad. me peame tegema senisest eh, suurema rõhuasetuse piiriülesele koostööle. kui Rumeenia polnud veel Euroopa Liidu liige, aga ka pärast eh, liikmeks saamist, tegime koostööd Serbia ja Ungariga, üks riik siis ei olnud, teine oli Euroopa Liidu liikmesriik, kuid seda koostööd oli alati väga keeruline teostada, sest selle koordineerimine nõudis väga palju jõudu. kui ma räägin üldhuviteenustest ja kui ma tihti teen seda harva, tulen autoga Rumeeniast Brüsselisse. ma läbin üheksat riiki. aga piire ei ole enam, on Schengen, siis see objekt, mis mu käes on, ehk siis minu mobiiltelefon näitab mulle, äh, et ma neid piire siiski ületan. kuidas teile tundub pikemas perspektiivis, kas äh, oleks võimalik siiski ühtne tariif mina elan näiteks piirist äh, mõni kilomeeter eemal ja väga sageli juhtub, et äh, ma tegelikult olen mingi teise riigi võrku sattunud juhuslikult, kuna elan nii piiri lähedal ja kuna see niimoodi juhtub, siis tunnistada, et see maksab kaheksa kuni kümme korda rohkem ja ausalt öeldes tundub mulle, et see on absurdne. koomiline sinna juurde. ma tahaksin tõesti, et lühi- või ka keskpikas perspektiivis see probleem leiaks lahenduse. Katrin äh, Berder. Thank you, madam chairman uh,. Chairman. suur tänu, proua esinaine. vabandust, et ma nii hilja siia kohale jõudsin, ma olin teisel koosolekul. ja võib-olla seda minu poolt öeldavat juba mainiti ennem, aga üks küsimus, mida minu valijad alati minult küsivad, on Euroopa Liidu rahastamine. ja ma räägin siin kohalikest omavalitsustest ja ka muudest inimestest. ja nad tunnistavad, et Euroopa rahade kättesaamine on äh, kohutavalt keeruline, nii et nad enam ei vaevugi seda tegema. mina räägin siin Ühendkuningriigist. ja riikides peavad olema siis tõesti oskused selgitamaks välja, millised on nende vajadused, kuidas ja kuidas neid rahastada ja kuidas neid rahasid kätte saada kas te uurite peale selle, kes on saanud rahasid, ka seda, kes ei äh, tee sooviavaldusi rahade saamiseks ja miks? suur tänu, Sean Kelly! kõigepealt tahaksin ma tänada ettekandjate tegijat, see oli väga selge ja täpne ja sisu oli vägagi tähtis ja mõtteainet pakkuv mina keskenduksin telekommunikatsiooni aspektile. siin öeldi juba hästi selgelt, et infot tuleb rohkemgi liigutada kui inimesi. see kaart, mis on ka siin bukletis leheküljel seitsekümmend kaheksa, on üsna murettekitav, sest telekommunikatsiooni Äh, telekommunikatsiooni, transpordi ja sotsiaalinfrastruktuuri kaardid on peaaegu identsed, eriti mis puudutab äh, lairibaühenduse puudumist. Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania ja Iirimaa on maha jäänud, Põhja-Euroopa on ettepoole trüginud. minu küsimus on, kas me peaksime eelkõige rõhutama lairibaühenduse arendamist. et prioriteediks oli, oleks selle taseme viimine tead-, teatud piirini. selle asemel, selle asemel, et keskenduda näiteks kümnele valdkonnale, sest äh, see valdkond mõjutab vägagi inimeste elusid ja kakskümmend kakskümmend strateegias räägitakse uutest öö, äh, oskustest, uutest töökohtadest ka sotsiaalne suhtlus sõltub lairibaühendusest. ma arvan, et telekommunikatsiooni olukorra parandamine aitab kaasa elukvaliteedi tõusule, töökohtade arvu suurendamisele. ja need kaardid siin on tõesti pettumust valmistavad selles mõttes, et äh, ühendused on tõesti nii madalal tasemel, eriti võrreldes Ameerikaga kui me soovime olla konkurentsivõimelised, siis peaksime me selle küsimuse tõsiselt ette võtma, suur tänu. suur tänu, minagi sooviksin küsida ühe küsimuse ja teha ka ühe kommentaari. ma mõistan, et te räägite siin tõukefondidest üldiselt, aga, aga tegelikult pidasite te silmas ühtekuuluvuspoliitikat ja tõukefondid ei mängi siin ainult rahastaja rolli, vaid nad on mehhanism, mis läbi saab ühtekuuluvuspoliitikat ellu viia. ka sotsiaalseid teenuseid rahastatakse sellest struktuurist, tuuakse Euroopat kodanikele lähemale, kaasatakse ka partnereid, näiteks programmide koostamisse samuti see piiriülene aspekt on väga oluline. ma soovin siin välja tuua just selle Euroopa lisandväärtuse, kui me räägime üldhuviteenuste pakkumisest, mis on ju ilmselgelt Euroopa sotsiaalmudeli üks aluselemente. minu küsimus on järgmine kuna me hoolime nii väga ühtekuuluspoliitika tõhususest, siis me teame ka, et on teatud tõkkeid, mis pärsivad poliitika tõhu-, tõhusat toimimist. erinevad tõkked, mis eksisteerivad ka siseturu võrgustikus, ei võimalda meil ühtekuuluvuspoliitikat täielikult ära kasutada ja pakkuda ka üldhuviteenuseid suuremas mahus. minu küsimus on siis järgmine, kas ka siseturuga seoses on probleeme, kui me räägime ühtekuuluvuspoliitika raames üldhuviteenuste pakkumisest, me teame ju, et näiteks haiglad ei saa näiteks, kui nad asuvad piirialadel, kasutada teisel pool piiri asuvat tuletõrjeteenust. niisiis, üldhuviteenuste pakkumise puhul võib täheldada palju erinevaid tõkkeid, mis endiselt veel pärsivad nende levikut. võib-olla tuleks ka nendega tegeleda. ja teine küsimus puudutab üldhuviteenuste kvaliteeti tehnoloogilised muutused on aset leidnud ka te-, teenuste pakkumise viisis, kui me räägime siin kvaliteedist, juurdepääsust teenustele. kas te olete tegelenud ka tehnoloogia muutustega, mis aitaksid pakkuda paremini üldhuviteenuseid. sest ühtekuuluvuspoliitika saaks aidata kaasa ka teenuste kvaliteedi parandamisele läbi tingimuslikkuse kasutamise. ehk juurdepääs rahadele oleks öö, seotud teenuste kvaliteediga. kas te tegelesite ka sellega oma raportis? rohkem kolleege ei soovi sõna, tundub, niisiis palun vastake küsimustele. My, my colleagues delegate to me the responsibility of any mistake or <laughs> errors or so the comment aitäh teile, mis puudutab äh, nüüd vastuseid mis puudutab nüüd vastuseid, siis need on äh, isiklikumat laadi ja mõned vastused tegelikult äh, ei puuduta isegi enam seda uurimust, mida ma teile esitasin. kõigepealt tahaksin vastata tähtsale küsimusele liikmesriikide traditsioonide kohta. sest äh, proua Hübner viimasena küsis just selle kohta tõepoolest, eh, meil on üldhuviteenuste alal eh, erinevad traditsioonid ja on ka õiguslikud tõkked. kui me nüüd võtame selle koostöö, mida teevad Balti eh, mida teevad teatud Läänemeremaad ja nende haiglad, ma pean silmas näiteks Taanit ja Rootsit, aga ka Lätit ja Leedut. Neil, nende andmebaasid on teatud määral siis omavahel ühendatud ja ma imetlen seda, et nad on suutnud probleemid lahendada. aga tahaksin rääkida sellest, millised on üldiselt säärase koostöö probleemid. kui on olemas määrused, mis tõkestavad või keelavad näiteks Leedu arstil ähm, panna diagnoosi äh, patsiendile, kes on pärit Taanist, siis äh, sellised tõkked tavaliselt tähendavadki, et äh, radioloogid või mingid muud arstid ei saa vahetada omavahel elektrooniliselt faile ühe ja sama patsiendi kohta aga Taani ja Leedu arstid ja need teised mõtlesid välja lahenduse, kuidas nendest tõketest mööda pääseda, kusjuures nad ei muutnud selleks määrusi, vaid äh, koostasid äh, omavahelised kokkulepped ehk siis kokku leppisid nende liikmesriikide tervishoiuasutused ja see osutus täiesti võimalikuks. ning äh, see näide illustreerib hästi ühte võimalust sellest, kuidas saab kasutada alt üles lähenemisviisi. alt üles lähenemisviis ütleb seda, et ühtekuuluvuspoliitika äh, pakub meile erinevaid äh, finantshüvesid, juhul kui me koostööd teeme ning äh, nende hüvede saamise nimel püüavad inimesed omavahel koostööd teha ja leida erinevaid võimalusi ning mina paneksin teile südamele, et ühtekuuluvuspoliitikat ja tõukefonde tuleks kindlasti kasutada, neid tuleks kasutada kui laboratooriumit, kus saaks kokku segada erinevate liikmesriikide traditsioone. ning nii oleks võimalik vaadata laias Euroopa ühisruumis millised valmistised peavad vastu ajahambale. avatud ühiskonnas, kuigi määrused võib-olla isegi äh, kiiresti ei muutu. sellest hoolimata ei arva ma, et kõike oleks võimalik lahendada alt üles lähenemisviisiga. ja seetõttu arvan ma, et tegelikult on veel ka puuduvaid lülisid. ühtekuuluvuspoliitika kindlasti ei ole lõplik. ja tegelikult ka teised poliitikad, mis Euroopa Liidul on, ei ole lõplikud. telekommunikatsiooni näite kohta, eriti mis puudutab rändlust Ehm, siis eh, see näide, telekommunikatsiooni näide on suurepärane näide. Te ilmselt teate, et Euroopa Komisjon tegi mõne aja eest rändlusalase eh, tähtsa otsuse, sest me avastasime, et pärast seda, kui vastu oli võetud eh, mitut direktiivi, millega sooviti turgu avada, mobiiltelefonide turgu, Äh, siis äh, juhtus äh, see, et rändlustasud olid väga kõrged, nagu siin kirjeldati, ning komisjon võttis vastu otsuse nõuda telekommunikatsioonioperaatoritelt aru selle kohta, et on kehtestatud peaaegu piiritud rändlustasud, mida tuleb maksta iga kord, kui ületate piiri ja räägite telefoniga selles riigis, kus teie operaator ei asu. komisjoni ettepanekuga tehti sellele, sellele omavalitsemisele lõpp ja rändlustasudele seati ülemine piir, kaitsmaks tarbijaid. kuidas on see seotud meie ühtekuuluvuspoliitika alase debatiga? ma arvan, et on tõsiasi ja kõigile mõistetav tõsiasi, et kuskil tuleb neid küsimusi arutada ja võib-olla on Euroopa Parlament selleks just kõige parem koht. me peaksime välja töötama ühise visiooni nende keerukate küsimuste lahendamiseks ja püüdma kombineerida ühtekuuluvuspoliitikat teiste poliitikatega, mida komisjon on välja pakkunud. nagu ütlesin oma ettekande alguses, olen ma mõnikord veidi šokeeritud sellest, kuidas siseturu peadirektoraat peab äh, piiratud dialoogi regionaalpoliitika peadirektoraadiga. isegi kuigi ühis, ühtekuuluvuspoliitika teatud juhtudel äh, toetab kapitaliinvesteeringuid, mida teevad need ettevõtted, mida siseturu mm, peadirektoraat jälgib teisisõnu oleks parem, kui kohe algusest peale saaks ühildada erinevad poliitikad, mis on omavahel seotud ning ühiselt eh, seada ka tingimusi tõukefondidest eh, raha saamisele. Nendeks tingimusteks oleks näiteks, et tarbijatele peab sellest eh, tööst tõusma mingit tulu, need tulemused peavad olema mõõdetavad, sest ei ole ju mõtet kõigepealt anda raha ja siis hiljem avastada, et selle rahaga tegelikult kaitstakse ähm, näiteks äh, renditulusid, mitte ei avata turgu. ja see on äh, tähtis küsimus äh, ja loomulikult tuleb äh, austada näiteks avaliku hanke tingimusi, aga siiski see on sisuline küsimus. Of the true content um,. On, on the issue of uh, uh... ma ei saa selgelt vastata kõigile märkustele, kuid olen tänulik selle elavaloomulise diskussiooni eest, mis siin toimus. lihtsalt vastan kahele või kolmele punktile, mis siit välja koorus. üks selline asi, mida pean kõneväärseks ja, ja oluliseks, on seos finantskriisi ja üldhuviteenuste vahel ühtekuuluvuspoliitika kontekstis ning seda seost minu uurimuses ei uuritud. kuid äh, ma teen Regi komisjonile ettepaneku, kutsun teid koguni tungivalt üles mõtlema sellele, milline on äh, finantskriisi mõju, võttes arvesse uusi eelarvelisi piiranguid, milline on äh, selle mõju uue äh, tõsise riski tekkimisel ühtekuuluvuspoliitika raamistikus ning see risk ei tulene mitte ainult äh, sellest, et vahendeid on vähem, vaid äh, ja mitte ka ainult sellest, et liikmesriikide valitsused ei suuda enam pakkuda piisavat kaasrahastamist, vaid ka sellepärast, et need projektid, mis välja valitakse, mis lõpuks võidavad, mitte alati ei äh, järgi poliitilisi prioriteete, vaid on pigem vastavuses igapäevaste finantsprioriteetidega. ehk siis valitakse võib-olla projektid, mida on kergem rahastada, näiteks sellised, äh, mida äh, rahastab erasektor ja sellised äh, projektid oleksid prioriteetsed isegi siis, kui äh, liikmesriigis või regioonis on äh, struktuurilisi erisusi ja probleeme, mida tegelikult on rohkem vaja lahendada, kuid erasektor ei saa sellest osa võtta, järelikult neid probleeme lahendatakse hiljem Euroopa Liidu institutsioonid ise on tegelikult selle protsessi välja kujundanud ja nemad peaksid nüüd seda protsessi paremini juhtima vältimaks erinevate finantspakettidega mängimist ja tagamaks, et ühtekuuluvuspoliitika tõeline eesmärk tõepoolest eh, tagatakse. ja et seda kasutatakse, seda poliitikat kasutatakse eh, selle jaoks, milleks ta mõeldud on. keegi kõnelejatest ütles et äh, struktuuri- või tõukefondidest raha saamine on õudusunenägu, õudusunenägu ma oma ettekandes ja oma uurimuses ei uurinud, aga see märkus on seotud sellega, mida ma ütlesin oma ettekande alguses. on selge, et äh, kui ühtekuuluvuspoliitika tulevik on ikkagi tugevalt äh, põhineb just nimelt regionaalsetele ja kohalikele algatustele. nii et äh, ei anta lihtsalt äh, raha ühest eelarvest teise äh, liikmesriigilt e-, Euroopa Liitu ja siis Euroopa Liidust jälle tagasi liikmesriiki, vaid tegemist on ikkagi loominguliste äh, testidega, loominguliste katsete ja algatustega, mis tõesti kaasavad kohalikku tasandit, siis loomulikult ma soovitaksin neid projekte kõigile. ja ma soovitaksin ka seda, et ähm, öö, kohalikud omavalitsused peaksid kindlasti püüdma saada tõukefondidest raha just nimelt nendeks projektideks, mida nad tegelikult vajavad praegu on nii, et praegu on nii, et äh, haldus, äh, et äh, kohalikud omavalitsused suurtes linnades, suured linnavalitsused saavad kergema vaevaga kätte tõukefondide raha kui väikeste regioonide esindajad, kellel tegelikult oleks seda raha rohkem vaja sest esimesed lihtsalt tunnevad süsteemi paremini ja neil on lihtsam ennast bürokraatiamasinast läbi närida. ja seetõttu teen ma teile ka sellise ettepaneku, et ähm, see äh, Rumeenia või äh, Lõuna-Itaalia väikese küla vanem, kes äh, tõsiselt raha vajab, et te teeksite, ähm, et te püüaksite selle poole, et sellel isikul oleks võimalik leida keegi, kes aitab tal seda raha taotleda ja lõpetuseks viimase asjana tahaksin ma paar sõna öö, ähm, nimetada, paar sõna mainida öö, äh, vastuseks ka proua Hübnerile. ma arvan, et äh, proua Hübnerit tuntakse äh, siin ruumis väga hästi, tema tunneb aga ka meid ja Euroopa Liitu hästi ja teab, et äh, tõukefondide raha äh, ja selle kasutamine ei ole seotud ainult likviidsuspoliitikaga. mina Euroopa Liidu kodanikuna tahaksin väga, et tulevikus oleks ühtekuuluvuspoliitika veelgi rohkem just nimelt äh, poliitika, mitte lihtsalt raha laialijagamise vahend, suur aitäh! Yes, thank you very much, professor, um, a few of us. suur tänu! need vähesed meist, kes siin kohal on, kindlasti hindavad teie ettekannet ja teie tööd, mis te olete ära teinud. samuti tahaksin ma tänada kõiki teie kol-, kolleege ja eksperte, kes teiega koos töötasid. ma arvan, et tuleviku prioriteetide ja konditsionaalsuse osas on teie uurimus vägagi oluline. sellega lõpetaksin selle päevakorrapunkti. lõpetuseks annan teile teada järgmisest koosolekust, see on ka kahekümne kuuendal ja kahekümne seitsmendal jaanuaril ning sellega lõpetame ka praeguse koosoleku. suur tänu, et te olite kohal kuni koosoleku lõpuni